Right, uh, welcome. et tere tulemast kõigile. meil toimub nüüd mõttevahetus ähm, volinikuga. Äh, ta jäi pisut hiljaks, kuna tal oli palju kohustusi ja seetõttu annaksingi nüüd kohe volinikule sõna selleks, et ta teeks lühikese sissejuhatava sõnavõtu. tegemist on siis struktureeritud dialoogiga parlamendi ja komisjoni vahel ning volinik Barnier tutvustab siis neid ettepanekuid, mida komisjon kavatseb vastu võtta siseturu ja finantsteenuste vallas eh, eelseisvatel kuudel, palun. Äh, aitäh, äh, esinaine, äh, tere tulemast kõigile ning kõigepealt ma tahaksin vabandada, et ma natukene hiljaks jäin aga hommikul toimus volinike kolleegium me arutasime olulisi eh, ettepanekuid, eh, mis puudutavad avalikke hankeid maailmaturul. ja seetõttu ma jäin hiljaks. ma olen, eh, olin möödunud nädalal Strasbourgis nagu paljud teist ning Äh, küsimuste äh, tunnis äh, ma siis osalesin, tegemist oli küsimustunniga, kus käsitleti konkurentsivõimet ja paljud teie kolleegid esitasid mulle seal küsimusi infrastruktuuri kohta, nimelt, kuidas tagada siis Euroopa majanduse hea alus siseturul ning mina olen alati rõhutanud, et väga oluline on just nimelt see vundament või baas, meil tuleb jätkuvalt luua sellist head vundamenti oma majandusele, see tähendab siis ka meie finantssektorile Eh, see peab olema eh, usaldusväärne selleks, et meil saaks olla jätkusuutlik majanduskasv, me ei saa seda vundamenti rajada liivale, nagu me oleme seda teinud varasemal ajal, kus meil on eh, reguleerimise puudumine või on toimunud isereguleerimine ja me, me oleme näinud, et selline asi ei toimi ning äh, saadikud, äh, see, mida me siin ühis oleme teinud juba mitu aastat, seisnebki selles, et me tahame luua sellist kindlat baasi, mis rajaneb läbipaistvusel, vastutustundel ja ka moraalil selles valdkond, nendes valdkondades, kus see on kadunud äh, me tahame siis finantsteenused ja finantsturud panna jällegi reaalmajanduse teenistusse niisiis, ma arvan, et praeguses majandusolukorras silmitsi nende muredega, mis kodanikel on, kus paljud inimesed kannatavad, me peame selle töö edukalt lõpule viima, nii nagu seda nõudis ka G kakskümmend ning see reguleerimine ja läbipaistvus, see majanduse juhtimine peab toimuma paralleelselt, äh, nagu meie seda siin praegu teeme, aga see peab toimuma ka teistes maailma paikades. ja seetõttu ma veedan ka väga palju aega Washingtonis. Ähm, ja viimasel, viimati käisin ka Tokyos nüüd äh, asi äh, ei puuduta ainult ühte konkreetset äh, peatükki. me oleme võib-olla lõpule jõudnud praegu esimese peatükiga, me oleme loonud aluse siis sellise, selliseks järelevalveks ja reguleerimiseks äh, finantssektoris, aga ma tahaksin äh, rääkida ka teistest reguleerimisvõimalustest ja väljavaadetest. me peame olema proaktiivsemad, dünaamilisemad ja ka Äh, sellele me, selles vallas me peame ühiselt äh, töötama me peame pöörama tähelepanu näiteks varipangandusele, äh, tarbijatele ning meie pankade võimalikele struktuurireformidele, see on kõik vajalik selleks, et riske piirata. ja nüüd annaksin lühidalt ülevaate Äh, nendele äh, inimestele, kes siin saadi, saalis on, nad kõik ei ole saadikud, osad on ka ajakirjanikud, äh, aga ma tahaksin rääkida siis, mida me teeme G kahekümne e kohustuste ellurakendamisel. me oleme arutanud väga paljusid ettepanekuid, parlament on osalenud nendes aruteludes väga konstruktiivselt, ma mõtlen siin näiteks Äh, nendele äh, seadusaktidele, mis vastu võeti, näiteks mis puudutab lühikeseks müümist, krediidiriigi, krediidiriski vahetustehinguid, kus raportööriks oli Pascal Confin ja selle õigusloome ettepaneku tekst muutus tänu parlamendile palju tugevamaks. Teil on äh, plaanis vastu võtta ka õigusloome akt, mis puudutab tuletisinstrumente ja see on jällegi väga oluline teema, kui, kui me vaatame näiteks seda tehingute mahtu, mida tuletisinstrumentidega tehakse. nii et, et ma tahan teid väga tänada selle hea koostöö eest, mis meil on ja me oleme näiteks saavutanud kokkuleppe siis äh, arvelduskodade tegevuslubade osas. Äh, nüüd äh, meil on vaja samasugust vaimu ka siis finantsinstrumentide turu osas ja kapitalinõuete osas ja mis puudutab nüüd seda kapitalinõuete direktiivi, siis me oleme teinud koostööd teie raportööriga Otmar Karasiga ja minu arvates on väga oluline, et me säilitaksime siin ühtse reeglistiku. paljud liikmesriigid soovivad paindlikkust, aga selle paindlikkuse juures me ei tohiks siiski ohtu seada Euroopa raamistikku ja seda järelevalvet, sellepärast et äh, finantsteenuste ühisturul meil on sellist asja vaja. niisiis tahaksin tänada äh, parlamenti ja äh, raportööri Markus Ferberit tehtava töö eest. minu arvates on väga oluline et me laiendaksime siis äh, finantsinstrumentide turu direktiivi kõigile kauplemis, alternatiivsetele kauplemisplatvormidele, äh, välkkauplemisele ja samuti äh, kauba, tuletisinstrumentide turule ja eriti kaubatuletisinstrumentide turule. me oleme samas äh, suunas tegelenud ka äh, siis äh, turu kuritarvituste vastase võitlusega selleks, et meil oleksid selged ja usald-, usaldatavad sanktsioonid ja oleme tahtnud siis just nimelt võidelda nende kuritege-, kuritarvituste vastu mis nende turgudel ja nende börsiväliste finantsinstrumentidega esinevad. veel üks oluline punkt reguleerimise vallas ähm, on, äh, see puudutab siis reitinguagentuure ja siin ma tahaksin tänada teie raportööri härra Domenicit, kes äh, jagab äh, siin komisjoni põhi, põhilisi eesmärke. Lühidalt ka hoiuste tagatistest, me oleme teinud koostööd siin raportöör Peeter Siimoniga, kes soovib, et et me siin Taani eesistumise ajal jätkaksime siis tööd ähm, teie otsusega, me, et meil toimuksid konstruktiivsed kõnelused, et me saavutaksime kiire kokkuleppe teisel lugemisel ja tegu on siis tarbijakaitsega, nagu ma ütlesin nüüd, mis puudutab Omnibus kahte, siis ähm, äh, avaldaksin tänu selle äh, selle, sellele hääletus, selle hääletuse eest, mis täna hommikul toimus, tahaksin tänada raportööri härra Brukart Paltsi ja ma loodan, et meil õnnestub ka nõu-, nõukogus ja parlamendis siis selles küsimuses kokkulepe saavutada ning lõpetuseks tahaksin teile meelde tuletada, et möödunud aasta oktoobris tegime me kaks eh, ettepanekut, mis peaksid soodustama ettevõtete tegevust ja eelkõige VKE-de te tegevust Euroopas. tegemist on siis riskiga eh, äh, kapitalifondide passiga ja siis sotsiaalettevõtete äh, fondidega, kus raportööriks on Sofi Okoni nii et, et ma loodan, et pärast äh, seda, mis teie olete selles vallas teinud, me saaksime juba järgmisel kuul alustada kolmepoolsete kõnelustega. nüüd, mis puudutab äh, koostööd teiste komisjonidega Äh, siis äh, juurikomisjon on äh, üks komisjon, millega me oleme peamiselt koostööd teinud. Nemad tegelevad siis raamatupidamisstandardite direktiiviga ning läbipaistvuse direktiiviga. meil on ligemale kuussada ettevõtet, mis tegevad mäetööstuses või puidutööstuses. nii et, et ma Äh, ja selle läbipaistvuse direktiivi osas siis raportööriks on Sirpa Piedikäinen. Äh, daamid ja härrad, ähm, kõik need äh, reeglid on reeglid, millega me üritame siis parandada ja, ja ära hoida seda, mis kriisi ajal juhtus aga, ja me jätkame seda tööd, me kasutame ära kõik kriisi õppetunnid nagu ma juba ütlesin, kui toimus minu kuulamine, et mitte ükski finantsturg, mitte üks finantsturu osaline ei tohi äh, siis reeglitest ja järelevalvest pääseda. Need reeglid ja järelevalve peavad olema tõhusad. nüüd äh, need ettepanekud, mis meie ees praegu on, äh, Neid ootavad eelkõige Elisa Ferreira ja Gunnar Höökmark ja kõigepealt on meil siis ette, ettepanek, mis puudutab kriisi ohjamise raamistikku me peaksime selle ettepaneku esitama peatselt. praegu on meil käimas siis viimased konsultatsioonid ja tõenäoliselt ma laiendan neid konsultatsioone selleks, et konsulteerida teatud sidusrühmade esindajatega, eriti mis puudutab siis neid võlakirjaomanik, puudutab võlakirjaomanike kaasamist pankade päästmisse ning eh, me tahan, et siis meie meetmed oleksid siis eh, õigesti kalibreeritud ja et meil oleks ka ajakava õige igatahes eh, me lõpetame need suunatud konsultatsioonid lähinädalatel ning esitame siis õigusloomealase teksti ka teile järgnevatel nädalatel. samuti üks sektor, mis meile väga palju huvi pakub ja ka teile, Eh, sest me räägime siin eh, läbirääk-, eh, läbipaistvusest. see, see valdkond puudutab siis nõndanimetatud varipangandust. selles vallas kavatseme käivitada konsultatsioonid. daamid ja härrad, me teame, et pangandussektori väline krediidivahendus omab siis kas otsest või kaudset seost pangandussüsteemiga, aga samas ei ole selline krediidivahendus allutatud samadele reeglitele ja samadele usaldusnormatiivide täitmise järelevalvele niisiis, maailma tasandil on see teema samuti mureobjektiks ning eh, stabiil-, me oleme loonud siis, Maailmapank on loonud eh, viis töörühma ning töötatakse välja siis soovitusi pärast Seuli ja Cannes'i tippkohtumisi. me ka, ka kavatseme korraldada siis kahekümne seitsmendal aprillil konverentsi, kus me kärit-, käsitleme siis varipangandust, samuti pankade regle-, reguleerimist, väärtpaberist, väärtpaberistumist, investeerimisfonde, rahafonde ja pöördrepo tebi-, tehinguid. ning kolmas tegevussuund aastaks kaks tuhat kaksteist, nagu ma juba ütlesin, äh, on selgelt seotud tarbijakaitsega me, meil on olemas usalduse probleem, me peame taastama usalduse äh, tarbijate ja nende pankade vahel. Äh, väga palju on selliseid keerukaid ja, ja ohtlikke tooteid, liiga palju on selliseid tooteid, mis ei vasta tarbijate vajadustele, paljud nendest on, mõned nendest on liiga kallid ning äh, info ja läbipaistvus ei ole alati kõige paremad. kui me tahame usaldust taastada, siis kõigepealt tuleb meil nimelt et taastada see tarbijate usaldus eh, finantsteenuste vastu. me alustame seda tööd siis hüpoteeklaenudega, Antolin Sanchez-Presedo on siin raportööriks, ma loodan, et me jõuame selle tööga kiiresti lõpule eh, sellel aastal on meil plaanis välja tulla ka teiste algatustega, kõigepealt, mis puudutab jaeinvesteerimistooteid tegemist on ühe olulise valdkonnaga, mis tõi sisse eh, kahe tuhande üheksandal aastal üksteist tuhat miljardit eurot ja siin me tahame, et inimestel oleks lihtne ja kvaliteetne informatsioon äh, riskide ja nende kulude kohta, mis on seotud iga konkreetse tootega ja, ja eelkõige loomulikult elukindlustustooted, äh, proua Peres tegutseb selle, tegeleb selle teemaga. Äh, veel üks ettepanek, mis meil kevadel plaanis on puudutab siis eurofondide direktiivi ja kindlustusvahendust me tahame siis õppida äh, Madoffi pettusest ja ka teistest äh, probleemidest, mis selles vallas on esinenud, me tahame kehtestada rangema vastutuse siis fondide valitsejatele. Äh, nüüd, mis puudutab kindlustusvahendust, siis ma loodan, et meil õnnestub siin saavutada tõelist edaminekut läbipaistvuse, vastutustundliku riski haldamise ja huvide konflikti vältimise osas ja loomulikult Äh, siin on, see on valdkond, äh, veel üks valdkond, mis tihtipeale kriitikat põhjustab, on pensionifondid ja me peame äh, siin olema väga ettevaatlikud. me ei taha luua sellist, meie eesmärk ei ole kehtestada rangeid solvency reegleid ka pensionifondidele me peame siin tegema vahet äh, erinevate äh, fondide vahel, aga samas tegemist on identsete toodetega ja ma tean, kui olulised on pensionifondid ning äh, tahaksin nüüd öelda ka midagi, mis puudutab siis pikaajalist finantseerimist, sellepärast et pensionifondid on just need fondid, mis majandust pikaajaliselt finantseerivad mulle teevad muret mulle teeb muret, äh, kuidas kõik need reeglid, mida G kakskümmend nõuab ja mida me tahame kehtestada, kuidas need äh, äh, mõjutavad majanduse pikaajalist rahastamist ning ma tahaksin alustada sellel teemal arutelu koos teiste kolleegidega, kes seda puudutab, eriti kolleegide Reeni ja Tajaniga Äh, tahaksin koostada rohelise raamatu, mis puudutab majanduse rahastamist ning just nimelt äh, pikaajalist rahastamist. ning äh, viimane suurem teema puudutab siis samuti tarbijaid ja see teema on seotud siis pangatasude läbipaistvusega. me oleme alustanud avalikke konsultatsioone sellel teemal ning me tahaksime muuta pangatasud tarbijatele arusaadavamaks, paremini võrreldavaks ning eh, meil on plaanis eh, siis eh, selles küsimuses ka õigusalane ettepanek teha nüüd pankadevaheline mobiilsus, ka siin ei ole olukord sugugi rahuldav, siis põhipangaarve kaheksateistkümnendal juulil kahekümne üheteistkümnendal aastal avaldasime soovituse, mis saadab liikmesriikidele väga selge sõnumi nende meetmete osas, mis liikmesriikidel tuleb võtta, minu arvates ei ole need meetmed veel piisavad ning ma arvan, et meil tuleb siin samuti teha õigusloomealane ettepanek volinik niisiis, see teema on seotud siis teie kolleegi Jürgen Klüüte algatusraportiga. sellega ma lõpetaksin, tänan teid tähelepanu eest ja äh, võib-olla äh, lõpetuseks veel ühest äh, teemast. ma nimelt, kui ma vastasin härra Lambertsile paar kuud tagasi, siis ma ütlesin, et meil on vaja väga tõsiselt ja kiiresti Äh, äh, pöörata tähelepanu pangandussektori riskidele. Äh, meil tuleb valida inimesed, kes nende teemaga tegelevad, me oleme loonud ekspertide grupi, keda juhib üks meie endine kol-, kolleeg Erki Liiganen, kes oli Soome panga juht ning see töörühm siis tegeleb just nimelt äh, selle teemaga ja kui me vaatame, mis juhtus Vikersi raportiga Ühendkuningriigis, Volkeri reegliga USA-s, siis mulle tundub, et sellised konsultatsioonid on väga vajalik, need peavad olema avatud, äh, vabad ning ma loodan, et äh, selle töö jooksul, mis peaks siis suve lõpuks lõpule jõudma, kuskil septembri lõpus, oktoobri alguses kõige hiljem, siis ma loodan, et äh, parlament saab samuti selles töös osaleda, teie komisjon anda siis Liiganeni äh, grupile oma oma arvamuse ja loomulikult te võite siin välja tulla ka teiste algatusega, mis puudutab siis riskide eraldamist pangandussektoris. nii et, et tegemist on tõesti olulise projektiga ning äh, Liiganeni grupp peaks, grupi töö põhjal peaksime tegema siis ettepaneku selle aasta lõpuks, aitäh. Uh, suur aitäh, volinik. Äh, ehk liikmed lubavad mulle ühe minuti, te teate, et ma tihti ei näpa ära teie aega, kui volinikud on siin, aga ma tahan paari asja puudutada. kõigepealt tahaksin äh, väga osaleda sellel äh, Äh, varipanganduskonverentsil, aga te ei kutsunud mind sinna põhiettekannet äh, pidama, kuigi ma olen äh, üsna tegev olnud selles valdkonnas varasemalt. Te olete kutsutud? ahaa, programmis mind küll ei olnud, aga hästi, lahendame selle siis väga hästi siis mis puudutab äh, panku ja pikaajalist finantseerimist, siis äh, märgiksin ära paar oma kõnet projektivõlakirjade äh, ja muu taolise kohta. kindlasti me võime teha omalgudse raporti seoses oma panusega Liikaneni rühma töösse ja õige pea võime seda arutada. Need olid siis paar sellist korralduslikku küsimust. üks asi veel tegelikult, millest te peaksite teadlik olema, me oleme äh, ammu oodanud ja on umbes viisteist äh, õigusakti eelnõud äh,, mis peaksid jõudma triloogi faasi enne äh, suve, kapitalinõuete äh, direktiiv võib-olla nõuab kümme või rohkem kolmepoolset äh, kohtumist äh, ja muidugi peab paika panema prioriteedid eh, G kahekümne päevakorrast lähtudes ja äh, arvestama ka äh, statistika rakendamist. me ei saa kõike ilmselt äh, korraga teha, see on selge, ma tõesti vabandan, aga tõesti nii palju õigusaktide eelnõusid on. ma annan nüüd edasi sõna Jean-Paulile küsimuse esitamiseks. see ei ole niivõrd küsimus, äh, volinik räägib alati väga põhjalikult ja annab meile kõik vajalikud selgitused juba omalt poolt äh, ja seega said mitmed minu küsimused juba vastatud. aga ütleksin volinikule, et mitte sellepärast, et meil on nii palju teemavaldkondi, ei suuda me kõigega põhjalikult äh, tegeleda, aga üks probleem meil siiski on ja ma ütleksin selle välja. Äh, tõlkimisega seotud uued reeglid, need tõesti halvavad meie töö, lubage äh, mul selgitada, kui ühel päeval raportöörid või vararaportöörid äh, otsustavad, et nad ei saa enam töötada, siis sellepärast, et nad ei saa töötada äh, normaalses keelerežiimis. demokraatia Euroopa Parlamendis tähendab ka mitmekeelsust ja ilma mitmekeelsuse põhimõtet, et ei saa me teha oma tööd. see on väga rumal poliitika, et me peame tõlke arvelt kokku hoidma ja me ei saa tõlke kasutada siis, kui meil toimuvad näiteks arutelud delegeeritud õigusaktide üle see on väga oluline, sest eh, meie komisjoni töösse puutuvad mitmed delegeeritud õigusaktid ja kui me ei saa mitmes keeles töötada, siis asjad enam ei toimi. ma olen olnud eh, üle seitsme aasta parlamendisaadik ja ma olen pidanud eh, mängima nii-öelda koordinaatoriks olemise kaardile, selleks et saada endale üldse tõlki, aga see oli sosin tõlge mida ei tehtud kabiinist. ma saan aru, et see ei ole otseselt eh, teie lahendada ja teie probleem, aga see muudab meie töö tõesti raskemaks. Eh, Euroopa Parlament, eh, president, juhatuse liikmed peaksid olema teadlikud, et Euroopa demokraatiast ei jää midagi järele, kui me ei saa kasutada oma emakeelt ja normaalselt väljenduda. jah, me võime küll püüda üritada rääkida inglise keeles, aga inglise keel ei ole ainus keel. see oli lihtsalt kõik, mis ma tahtsin omalt poolt öelda. ma võin kinnitada, kui see kommentaar kõrvale jätta, siis ma võin kinnitada, et me kindlasti teeme kõvasti tööd. ajakirjanikud muidugi võivad aeg-ajalt olla provokatiivsed ja mina olin ka provokatiivne tõlke teemal. raporteid, mis võetakse vastu enamus äh, häältega, mis väljendavad meie komisjoni seisukohta, need äh, tõesti tõendavad meie komisjoni tahet ja triloog ei ole see koht, kus äh, hakata uuesti arutama vähemuste seisukohti. krediidireitingu agentuurid tänu sõber Dominicile on mitmeid huvitavaid ettepanekuid ja võib-olla on oht, et, et me nii-öelda raputame üles mitmed agentuurid, kes praegu äh, rahumeelselt äh, on kõrvale jäänud. aitäh, ma püüan vastata kohe praegu, siis oleks dialoog veidi interaktiivsem äh,. ütleksin kohe, et ei tekiks mingit vääritimõistmist ma ütlen esimehele, et ma ootan äh, varipanganduse konverentsile teid ja ma vaatan, kas see kiri ja kutse oli korralikult välja saadetud, kui mitte, siis äh, teeme seda uuesti, aga ma väga loodan, et teie ja teised teie komisjoni liikmed saavad osaleda sellel avalikul äh, arutelul, mis puudutab varipangandust. ma tean, et te teete palju tööd ja et teie mm, komisjonil on hulgaliselt pädevusi ning teete koostööd ka kom-, Euroopa Komisjoniga ja selge on see, et kõike ei saa korraga teha, peab paika panema prioriteedid ma olen ka oma kabineti ja peadirektoraadiga teinud tihedat koostööd ja tahan tänada härra Kalvinot, äh, asepeadirektorit, ta on siin ja kindlasti annab nüüd tänusõnad edasi. MIFID ja krediidireitinguagentuurid riskikapitali pass või tegevusluba, need on teemad, millega me soovime tegeleda prioriteetsena. aga sealt edasi on teie ülesanne teha endast parim. algades, kus äh, mina päritolena on üks konkreetne väljend selle kohta, et anda endast parim. ma ei sooviks omalt poolt kommenteerida tõlkerežiimi parlamendis, aga on veel üks teema, mis puudutab ühtset turgu. me püüame kiirendada ühe äh, vahendi väljaarendamist, see on elektrooniline tõlge, et saaks kõrgel tasemel elektrooniliselt tõlkida dokumente, see kindlasti aitaks kaasa ka Euroopa patendile. Euroopa patent äh, saab toimida üksnes juhul, kui kõik äh, ettevõtjad saavad korrektse tõlke sellest oma keelde. muidugi kirjalik tõlge on äh, väga erinev suulisest tõlkest. aitäh! meil on päris palju inimesi, kes soovivad sõna, peame püüdma äh, esitada lühikesed küsimused ja konkreetsed, muidu pean hakkama neid grupeerima suur aitäh, volinik, et saite jälle siia tulla, alati on meeldiv teiega kohtuda. see näitab muidugi seda suhet, mis on teie ja parlamendi vahel. ma tervitan teie algatust varipangandusega seoses ja samuti mitmeid muid algatusi. meie jaoks on oluline eh, mõista, missugused algatused on varipanganduse valdkonnas praegu tulemas ja kas meil on mingi õigusloome algatus. me oleme justkui nõiaringis, need riigid kes veel ei suuda ise minna erinevatele krediiditurgudele, langevad üha suurema võlakoorma alla, see on nagu nõiaring, nagu ma ütlesin. aga kogu selle koorma maksavad kinni lõpuks maksumaksjad ja seega tõesti varipanganduse teemaga peab tegelema. teine küsimus puudutab reaalmajanduse rahastamist see on ka üks tõsisemaid probleeme, mis meie ees on. kuidas Euroopa Komisjon saaks vastu võtta selliseid reegleid, et äh, laenud, mis äh, lähevad erinevatele kommertspankadele, tooksid kasu reaalmajandusele. me tahame, et äh, panku aidatakse, aga samas eh, ei tohi tekkida olukorda, kus turul ei ole likviidsust ja väikeettevõtjad eh, langevad raskustesse seetõttu. suur aitäh nende kahe teema tõstatamise eest, kui tohib, siis ma lühidalt kommenteeriksin, kui vaadata neid tegevusi, mis eh, on seotud varipangandusega konkreetsed investeerimisvahendid, krediidivahendus, investeerimisfondid, riskikapitalifondid ja mitmed vahendid, mis praegu ei ole veel väga tugevalt reguleeritud ja seda nimekirja võib jätkata. on olemas varipanganduses äh, tõeline strukturaalne probleem, see moodustab kakskümmend viis protsenti Euroopas on äh, ka terve rida asju, mida hõlmavad need õigusaktid, mille te juba olete heaks äh, kiitnud alternatiivsed investeerimisfondid, MIFID. nii et äh, osa nendest tekstidest, mis äh, on juba välja pakutud või heaks kiidetud, on suunatud sellele, et vähendada äh, varipangandust. aga sellest ei piisa ja seepärast me soovimegi algatada avatud konsultatsioonid ja sel eesmärgil toimub ka see konverents, mida siin sai nimetatud. me soovime täita need lüngad ja võtta vastu õigusakte koostöös teiega, teha seda kiiresti ja veel enne aasta lõppu, äh, pärast seda, kui me oleme teinud järeldused nendest konsultatsioonidest. mis puudutab reaalmajandust, siis nüüd, kus meil on paigas eh, vastavate sektorite õigusaktid, vastavaid tooteid puudutavad õigusaktid, on eesmärk luua laiem pilt rahastamisest, vaadata, kuidas me saame paremini stimuleerida neid tegevusi äh, riskikapitalifondid, eh, sotsiaalettevõtlusfondid näiteks võiksid toimida sellise präänikuna. Te mainisite ka Euroopa Investeerimispanka, see on küll, oli Reini portfelli haldusalas, aga kui vaadata novembri-detsembri olukorda eelmisel aastal, see oli vaid mõni kuu tagasi, siis meie olukord oli kriitiline. pankadevaheline süsteem oli täiesti umbes ja Euroopa Keskpank äh, aitas selle süsteemi uuesti toimima saada osa sellest puudutas äh, riikide laenude finantseerimist. loomulikult äh, võlad suures osas peaksid minema reaalmajandusse ja me püüamegi tagada, et nii oleks. Sven või Philipp samuti andis märku, kes esimesena räägiksin saksa keeles. Jean-Paulil ei ole tarvis siis äh, tõlget ja võib-olla saame kulusid kokku hoida. Äh, suur tänu, volinik, et tulite siia. hääletati Omnibus kaks äh, paketti, nõukogu ja parlament on andnud selge signaali, et aga mul oleks küsimus ja me tegime omaalgatusliku raporti, kõik on sellega seoses vaikseks jäänud ja kindlustussektor tekitab mulle muret, eriti pärast täna hommikust hääletust. millal me saame kindlustusgarantiide süsteemi paika? ja teiseks, lisaks garantiisüsteemidele on mul küsimus ja võib-olla komisjon on selle üle mõelnud ka ise, kas ei oleks tarvis kriisi ohjamisettepanekuid äh, kindlustusfirmadele, kui kindlustusfirmad äh, kokku kukuvad, siis kes neid päästab või kuidas me edasi liigume, kuidas tagada, et äh, kliendid ei ole need, kes lõppkokkuvõttes kannatavad ja maksumaksjad jälle kõik kinni maksavad kas komisjon kavatseb äh, käsitleda kindlustussüsteemi stabiilsuse küsimust tervikuna ja kas on mingeid ettepanekuid oodata? jah, ma võin vastata ka nendele küsimustele, võtan ükshaaval mis puudutab ennetavaid et meetmeid äh, kindlustussektoris riskide vältimiseks, siis võime kasutada sektoripõhist lähenemist, see küsimus äh, tõusetus umbes neli aastat tagasi ka pangandussektoris. me ei sooviks äh, sellist korrapäratud süsteemi kokkukukkumist kasutame pääste ja muid mehhanisme selleks, et vältida, et pangad koguvad kokku ja maksumaksja peab selle arve kinni maksma. maksumaksjadele on juba kaasnenud mitmed olulised tagajärjed seoses võlakriisiga härra Kiigalt, me peaksime jah, ka tõsiselt vaatama seda, mis toimub eh, kindlustussektoris. kaks tuhat kümme tuli välja valge raamat sellel teemal. ja mitmed algatused eh, jäid ootele sellega seoses, sest me pidime keskenduma kriisimeetmetele see muidugi ei ole teie süü ja peab ütlema, et see sektor ei ole seotud G20 otsustega finantskriisi raames, me peame analüüsima, milline mõju sellega kaasneb ja siis välja pakkuma sobiva süsteemse lahenduse. ja vaatama ka hoiuste ja investorite garantiiskeemi ning seoseid sellega. pärast seda, kui prioriteedid on, prioriteetsete asjadega on kõigepealt äh, tegeldud ja kulusid on analüüsitud, äh, siis saame tegeleda edasi ka sellega. Äh, ma pean ütlema, et kriisi plaanituse plaanid ei ole kõik toiminud äh, ja on äh, välja pakutud õigusakti tekste, mis on jäänud ootele ka ECR-i nimel praegu. härra volinik, mul on tähendab, ma võtan nüüd fraktsioonide kaupa, igaüks saab esitada esimese küsimuse ja siis jagan gruppidesse. volinik, äh, te rääkisite pikaajalisest mõjust eh, pikaajalistele investeeringutele ja tahtmatutest tagajärgedest, mida me oleme näinud aastaid. tegelikult eh, täna hommikul tööstus- ja energiakomisjonis, kus ma samuti osalen, oli hääletus ja iga inimene, kes oli saalis, eh, toetas dokumenti, mis puudutas äh, Euroopasse investeerimist ja äh, kapitali likviidsust ja mm, pikaajalisi investeeringuid. ja me pakkusime välja, et äh, selliste õigusaktide rakendamine, mis puudutab investoreid ja kindlustust, vajaks jälgimist ja võib-olla teie roheline raamat on parimate kavatsustega, ei pruugi see olla piisavalt kiire, äh, et vältida tahtmatuid tagajärgi äh, seoses mõnede väga keeruliste õigusaktidega, mille me sisse viime. ja et me suudaksime kiiresti õigusakte muuta, kui tarvis on muidugi hea, et äh, Solvency kaks osas äh, suutsite astuda samme äh, eelmisel nädalal, aga mõned suured infrastruktuuri investorid, kui nad ei oleks üksikasjalikult oma muresid välja toonud, oleks probleem olnud suurem. eelolevatel kuudel ja aastatel me peaksime kiiremini reageerima juhul, kui tekivad ootamatud tagajärjed mõningate meie õigusaktidega seoses ja püüma sa-, püüdma saavutada olukorra, kus meil on stabiilne ja tugev öö, äh, finantsraamistik. Madame euh, Vicky Ford évoque, comme je l'ai fait tout à l'heure en réponse à proua Ford tõstatas teema, millele ma viitasin, kui ma vastasin proua Ferreirale, me püüame leida tasakaalu erinevates äh, õigusloome tekstides ja kindlustuse, maksejõulisuse ja nõndanimetatud omnibus paketiga seoses samuti me peame leidma õige viisi, kuidas need et äh, õigusaktid tasakaalu saada ja peame mõtlema ka Atlandi ülesele seosele, see, need meetmed, mida meie võtame, peaksid looma võrdse tegevuskeskkonna meie ettevõtjatele, kaheksakümmend protsenti tehingutest puudutavad ju ka tehinguid Ameerikast, aga meie töö kindlustussektoris ei ole veel lõppenud ja peame edasi tegelema Omnibus paketi ja teistega, aga kõikide õigusloome ettepanekute puhul me püüame väga teha kõik endast oleneva, et selliks reaalmajanduse rahastamine. ettepanek, mille me tegime kapitaliriskide kohta, on samuti vahend, et äh, tagada paremat likviidsust äh, noortele ettevõtjatele. MIFID-i puhul aga me oleme püüdnud julgustada VKE-sid pakkudes välja nimetuse, mida kasutada ja muutes nende elu lihtsamaks. me oleme ka teiega jõudsalt edasi liikunud mitmete nende tekstide osas. ma räägin ka Rõnni ja teistega, et äh, saada nii palju kommentaare kui võimalik. Vicky, you are waving at me with something not answered. Vicky, kas midagi jäi vastamata? aitäh. pärast seda, kui tekstid vastu võetakse, me teame, et me teeme väga palju tööd selleks, et saada kõik kohe algusest peale õigeks, kuid see, mis on teema, kui me saa-, jõuame siis rakendamiseni, siis mõnikord on see jõudnud, et teise tasandi arutluste juures äh, tekivad meil soovimatud tagajärjed ning ma leian, et parlament ja meie komisjon siin peab tegema kõik, et me vaatame, mis toimub reaalmajanduses, mitte ainult äh, seaduste vastuvõtmisel, vaid vaatame ka neid kõrvalmõjusid. aitäh, ma leian, et see on tõesti meie igapäevatöö ning äh, me tegeleme sellega väga tõsiselt. aitäh, tahaksin veel lisada Vicky Fordile, kuna Vicky Ford võttis veel kord sõna, ma tahan ütelda, et meie, minu riigi minister ütles, et teinekord on äärmiselt oluline anda, vaadata nii põhjuseid kui ka tagajärgi või neid mõjusid, nii nagu siis kui volinik, nii kui ka parlament peavad samamoodi osutama tähtsust ka nende tekstide mõjudele ning seda saab palju paremini teha par-, riik, üleriiklikul tasandil, Euroopa Liidu tasandil kui riiklikul tasandil, nende eh, tekstide abil on meil võimalik ka üle vaadata, meil on ülevaatamisklausel ning seda kõikide tekstide puhul ning see on lahendus, mille abil on teinekord võimalik eh, lahendusi äh, võimalik jõuda millenigi ning vaadata need tekstid siis üle, mis me juba korra vastu oleme võtnud. aitäh. Jörgen, palun. aitäh, Sharon. volinik, ennekõike tänan, et te selgitasite meile olukorda minu seisukohalt ning minu fraktsiooni seisukohalt vaadates ma pean ütlema, et äh, see, et me finantsvaldkonnas võtame vastu uued seadused, see kõik on väga positiivne. nagu raportöör ning äh, finants, finantsiline kaasamine, ma pean ütlema, kuuendal märtsil avaldas komisjon ühe lühikese teatise, milles äh, räägitakse liikmesriikide reaktsioonidele juuni ja juuli, eelmise aasta juuni ja juuli äh, soovitustele see tun-, tundub mulle üsna selline kummaline küsimus, olukord, sellepärast et kümme liikmesriiki ei vastanud mitte midagi ning osad ütlesid, et äh, jah, olukord ei ole hea, reageerida aga ei ole vaja, üks liikmesriik äh, kutsus äh, üles kõiki panke oma riigis vastama komisjon, komisjonile selle huvitava äh, ettepaneku suhtes, üks liikmesriik võttis kahe tuhande kümnendal aastal vastu seaduse, mida aga seda kasu, mida ka riigis kasutama ei hakata, seotud ning kogu see olukord on äärmiselt äh, satiiriline. nii et siis äh, me peaksime vaatama nii, et äh, ma tahaksin teada teie käest millal te kavatsete reageerima hakata, sellepärast et juba ütlesite, te tahate selles sektoris midagi ette võtma hakata. samuti on mul veel üks küsimus. Te räägite siin kuludest ning kuidas, kas sellel kõigil on ka eelarvele mingi mõju? milline on teie seisukoht eelarve osas? aitäh ennekõike selle töö eest, mis te teete selle teema kallal tegemist on teemaga, mis huvitab väga palju tarbijaid ning äh, mina tahaksin, et see oleks minu algatuste juures kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal esima järjekorras. ma ei usu, et turud ennast ise reguleerivad, äh, ma leian, et selline olukord on tekitanud väga olu-, keerulise olukorra, mille hinda me maksame siiamaani ning mõningatel puhkudel üritasin ma koos kolleegidega töötate selle kallal, et eelistataks lepinguid, pangakontod, nende baasid, me kutsusime liikmesriike üles re reageerima ning äh, pangandusmaksed äh, muutma läbipaistvamaks ning samuti ka krediidiasutusi seda tegema kuid lepingute osas ei ole tehtud piisavalt, sellepärast et baaskontode osas on, oleme me saanud ainult osaliselt vastuseid liikmesriikidelt ning me hindame neid vastuseid põhjalikult, teeme seda juuli lõpuks ning teie küsimusele vastates tahan teha ettepaneku uue seadustiku väljatöötamiseks, mis oleks siduv nii nagu siiamaani see, mis siiamaani tehtud on, ei ole piisav, seega kahe tuhande kaheteistkümnendaks aasta lõpuks tahaksime uue siduva seadustiku välja töötada ning äh, kontode mobiilsus äh, ning see valdkond äh, on äärmiselt keeruline praegu meie tarbijatele ning me tahame, et oleksid siis siduvad meetmed selle aasta lõpuks olemas aitäh ähm, fraktsioonide osas, ma nüüd tahan ütelda, kes meil hääl, kes tahavad ähm, sõna võtta. meil on siin mitu erinevat äh, gruppide osas on need ähm, sõnasoovijad. Udo Pullmann, Pascal Kalman ning Nicolas on kolmandas grupis, kas keegi teine, keda ma nüüd unustasin, tahaks veel sõna saada, ei ole, siis on nimekiri praegu kinni pandud. mulle tundub, et sellega me ka täidame kogu aja ära, palun, Sof. aitäh, proua eesistuja, volinik mul on väga kahju, ma kahju, paraku hilinesin, sest meil oli konverents bio kütuste alal ning see oli äärmiselt oluline konverents, me läksime ajast üle. ning ma õnnitlen teid selle eest, et te üritate Sotsiaalse Ettevõtluse Fondi algatust ette võtta. mis puudutab riskikapitale, siis me töötasime sel teemal väga tõsiselt, töö oli konstruktiivne, äärmiselt huvitav eriti teeb mulle head meel selline proaktiivne lähenemine, mis komisjonil on, sellepärast et kuni siiamaani oli meil äh, ainult äh, sellised äh, vastused, esialgsed vastused äh, välja pakutud, kuid selline proaktiivne lähenemine on palju parem, see on palju dünaamilisem, komisjon on muutunud dünaamiliseks, te teete ettepaneku investeeringute jaoks sotsiaalsesse ettevõtlusesse, tegemist on ambitsioonika ettepanekuga ning parlament on selle väga hästi vastu võtnud. see algat-, muutus, sellel on kaks eesmärgi, ühelt poolt vastata uute finantsvormide nõudmistele ettevõtluses ning samuti luua Euroopa tulu, turul solidaals-, so-, so-, solidaarsed äh, investeeringud, mida meil siiamaani ei olnud. härra volinik, äh, ma tahaksin kuulda, milline on teie arvamus äh, selle kohta, kas on võimalik selliseid algatusi meie laiemasse poliitikasse lõimida, mis on siiski ka seotud sotsiaalse ettevõtlusega. mina isiklikult olen kindel, et tegemist on uue tegevusvaldkonnaga mis võib luua jõukust, töökohti, ja on äärmiselt oluline meie praeguses äh, olukorras äh, ning äh, komisjon peaks võtma globaalse lähenemise. mõni näide. algatus, fiskaal stiimulite osas äh, ning Euroopa märgis, ähm, sotsiaalse ettevõtluse märgis ning erinevad ähm, äh, solidaarsuse äh, väljendused Euroopa Liidu tasandil. volinik, teie Äh, tahaksin äh, küsida selle uurimise kohta, puudutab pankadevaheliste laenukursside manipuleerimist. Äh, meil on siin Libra Europoriga olnud selliseid probleeme. on väga oluline, et Euroopa Komisjon selles uurimises osaleb. ma tahaksin teada, mida komisjon täpselt selles valdkonnas teeb kas te informeerite ka parlamenti sellest, kuidas see juurdlus kulgeb ma arvan, et meil on siin jälle probleeme läbipaistvusega, turgu on manipuleeritud ja kas meil ei oleks vaja äh, sõltumatumat äh, viisi, kuidas määrata pankadevahelised laenukursid ning küsiksin äh, täpsemalt ka siis läbipaistvusdirektiivi kohta, sest ma olen raportööriks juhtkomisjonis. ma tahaksin teid kiita selle eest, et te selle õigusettepanekuga välja tulite aga mulle tundub, et kas te ei ole latti liiga madalale seadnud. väga paljud äh, liikmesriigi ettevõtted on üles võtnud neid ülemaailmsed äh, raamatupidamise aruandlusstandardid ja läbipaistvusnõuded. kas me ei peaks laiendama selle äh, läbipaistvusnõude kõigile tööstusharudele, mitte ainult metsandus- ja mäetööstusele? volinik, tere tulemast. mul on üks lühikene küsimus. Te ütlesite, et te võib-olla koostate rohe, rohelise raamatu, mis puudutab siis äh, reaalmajanduse finantseerimist. ma arvan, et kõigepealt äh, tuleks kogu sellele tsirkusele lõpp teha, te siin räägite välkkauplemisest, minu arvates on see äh, üks suurepärane näide sellest nõndanimetatud kasiino rahastamisest Äh, kui te tahate, et raha läheks reaalmajandusse, tootmisse, siis äh, pange see kasiino kinni. Äh, siin ei ole mingeid poolikuid meetmeid. siis on mul veel küsimus paari asja kohta, mida te oma sõnavõtus mainisite. kõigepealt te rääkisite pangandussektori struktuurireformist ja varipangandusest. tegemist on kahe valdkonnaga, kus me võime lahendust oodata kapitalinõuete direktiivilt neli Äh, aga siiamaani vähemalt äh, äh, ei ole midagi töörühmadest välja tulnud, kas teil on palju, plaanis mingid õigusloomealased ettepanekud selles valdkonnas? aitäh, Sofi Okonile kõigepealt. aitäh selle julgustuse eest, mis puudutab sellist väga olulist valdkonna nagu sotsiaalettevõtlus ja, ja solidaarsust, siin on väga palju erinevaid termineid, mida võib kasutada. jutt käib siin viieteistkümnest, kuueteistkümnest protsendist meie majandusest ja, ja e-, töökohtadest, tegemist on kasumlike ettevõtetega. tegemist ei ole sotsiaalteenustega, tegemist on ettevõtetega, mis äh, lihtsalt käituvad eetiliselt, nad üritavad üles näidata solidaarsust Äh, personali värbamise küsimuses, nad võtavad endale sotsiaalseid kohustusi, keskkonnaalaseid kohustusi ning äh, käituvad ka eetiliselt turgudel, äh, keskendudes siis ähm, just nimelt sotsiaalsetele ja eetilistele investeeringutele. sellised ettevõtted vajavad toetust ning see ongi selle direktiivi mõte ning äh, finantssektori esindajad ise tegid selle ettepaneku. Äh, te rääkisite sellest, et asja tuleks vaadata laiemas kontekstis, et ma peaks suhtlema volinike Tajani ja Andoriga. Te teate, et meil on äh, plaanis, me korraldasime konverentsi, kus esines Kena Julus, kes esines kaheteistkümnele tuhandele osavõtjale ning finantsmäärus on ka osaks äh, sellest ettepanekust. Äh, tegemist ei ole aga juriidilise dokumendiga ja seetõttu komisjon on koostanud ka teise ettepaneku, mis puudutab ähm, Euroopa sihtasutuste staatust. see ettepanek pärast paljusid aastaid on nüüd ometigi teie ette jõudnud ning siis veel äh, selle sektori nähtavuse küsimus Äh, ja Euroopa märgis. ma olen täiesti nõus, et äh, äh, kogu see teema tuleks panna laiemasse konteksti. paljudes riikides, sealhulgas teie kodumaal, proua eesistuja, nii leiboristid kui ka konservatiivid tulid välja huvitavate algatustega sotsiaalettevõtete küsimuses ja ka teistes riikides. näiteks otsustati ära kasutada neid kasutamata pangakontode vahendeid ning äh, kasutada neid vahendeid siis sotsiaalotstarbeks. Äh, kõik need mõtted on väga huvitavad ning me tõesti tahame äh, vaadata, milline on juriidiline reguleerimine, milline on nähtavus ja milline on siis raha, rahanduslik reguleerimine. siis veel töötasude ja preemiate küsimus Te tõstatasite ka manipuleerimise küsimuse. ma ei saa juurdlust äh, ko-, kommenteerida, sest seda juurdlust ei vii läbi siseturu peadirektoraat. aga äh, nii et ma tõesti ei saa siin teha mingeid kommentaare, mis ka kuhugi kirja lähevad. me ma pean kinni pidama nendest reeglitest, mis mul tegutsemiseks on, nii et, et ma avalikult ei saa mingeid kommentaare selle juurdluse kohta teha. Te kõnelesite ka riigipõhisest mm, lähenemisest. komisjon on siin tulnud välja algatusega ja tegelikult on läinud isegi kaugemale, kui oodati, sellepärast et me palusime, et kuussada börsil noteeritud ja noteerimata ettevõtet, kes mäetööstuses tegutsevad ja puidutööstuses tegutsevad, oleksid hõlmatud. me e, peame silmas siis laiapõhjalist kohaldamist. Te küsisite, kas me ei peaks minema kaugemale, tegemist ei ole mingi tabuteemaga ma arvan, proua McCarthy, et me peame kõigepealt tegelema pakiliste küsimustega vabaühendused ja paljud äh, Aafrika riikide valitsused on nõudnud, et äh, et me seda teeksime. Äh, need valitsused ja organisatsioonid tihtipeale kannatavad läbipaistvuse puudumise tõttu. eriti näiteks sellistes valdkondades nagu metsandus või mäetööstus üritame äh, seda läbipaistvust järk-järgult peale suruda äh, just neile kahele kõige suuremale sektorile ja siis vaatame, kuidas edasi minna. Philip Lambers mainis äh, kasiino majandust, kasiinopangandust. mina mainisin oma sõnavõtus, et vaja on usaldust selleks, et reaalmajandus hakkaks arenema ning selle eeltingimuseks on just äh, kindel ja läbipaistev alusmüür, me ei ole seda tööd veel lõpp, lõpetanud, me oleme küll päris hästi alustanud, meil on mõned õigusaktid, mis on juba jõustunud tänu tööle, mida teie ja nõukogu olete teinud välkkauplemise koha pealt. jällegi, ma olen täiel määral nõus sellega, mida te ütlesite, et komisjon ei ole läinud piisavalt kaugemale või ei ole tegutsenud piisavalt kiiresti ma üritan tegeleda asjadega arukalt ja intelligentselt, nii et, et asjad areneksid edasi ning ei jääks toppama. nüüd, mis puudutab seda konkreetset äh, kauplemise liiki, siis me peame vaatama mitte üksnes sellele, mis toimub Euroopas, vaid ka sellele, mis toimub USA-s. Äh, ma olen teinud koostööd Ameerika kolleegidega Äh, välkkauplemise küsimustes ning äh, nüüd äh, MIFID-i alased ettepanekud on ka ameeriklastega tehtud ühise töö vili. niisiis rakendame need ettepanekud ellu, tegemist on üsna oluliste ettepanekutega, vähemalt kui vaadata nende inimeste reaktsiooni, kes välkkauplemisega tegelevad Äh, operatsioonide arvu piiramine näiteks, äh, ajaperiood, mille jooksul piirangud kehtivad ja nõnda edasi. Äh, vaatame, mida me saame ära teha ja siis pärast seda vaatame, kas sellest piisab või me peame minema kaugemale. mina vastaksin teie küsimusele jaatavalt meil on toimunud terve rida konsultatsioone, meil on osk-, ekspertteadmised varipanganduse kohta, me räägime riskide strukturaalsest juhtimisest pankades, ma arvan, et me võime sellest kõigest kõnelda. me võime rääkida riskide eraldamisest ähm, äh,, äh, oma nimel kauplemisest äh, aga ma arvan, et me peame eh, siin eh, vaatama, kuivõrd olulised ja tõsised need asjad on ja siis vaatama, kuidas ohte vältida. jah, põhimõtteliselt ma olen teiega nõus. Eh, vaatame, mis Liikoneni grupp kokku paneb ja siis vaatame, mis edasi saab, siis võib-olla võtame vastu ka õigusloomealased ettepanekud, aitäh. nii Pablo järgmisena. aitäh, äh, suur aitäh ka volinikule, on väga hea kuulda äh, kõiki neid uudiseid, mida teil meile edastada oli, te tõesti mõjute meile inspireerivalt. Äh, finantsteenused loomulikult peavad teenima reaalmajandu-, reaalmajandust. selles osas me oleme kõik üksmeelel Euroopas me näeme, kuidas pangandussüsteemis on kehtestatud uued kontrollimeetmed ja ka varipanganduse vallas ja seda me loomulikult toetame, aga me äh, kõik oleme nõus, et me peame äh, finantssüsteemi täielikult ümber restruktureerima, nagu minu kolleeg proua Ferreira ütles, äh, krediit sõltub sellest, ilma laenudeta ei saa me Äh, ka majandust uuesti jalule. aga finantssüsteemi restruktureerimine on selline protsess, äh, kus ei ole mitte mingisugust korda ega metoodikat, kui nii võib öelda. stressitestid äh, ilmselt ei ole andnud selliseid tulemusi, nagu oleksid pidanud andma ning meil on tunne, et kogu selles süsteemis puudub kord. millal, volinik, teie arvates on meil selline äh, restruktureeritud tugev finantssüsteem, kus äh, krediit äh, tõesti toimib niimoodi, et see aitab majandust jätkusuutlikult ümber korraldada. aitäh ja Anni Podimata järgmisena. aitäh, Sharon, suur aitäh teile, volinik Äh, aitäh nende kommentaaride eest, ma istun siin, ütleb kõneleja. ja tahan teid tänada selle eest, et te kinnitasite, et te tahate äh, luua äh, terve ja tugeva aluse majandusele selleks, et Euroopa finantssektor oleks ka jällegi reaalmajanduse teenistuses ma arvan, et me peame siin äh, just nimelt hoolitsema selle eest, et oleks tagatud reaalmajanduse äh, toimimine ja ma arvan, et paljud teised kolleegid rõhutasid ka seda, tegemist on väga pakilise probleemiga, eriti praeguses olukorras, kus meil on vaja äh, konkreetseid ja kiireid lahendusi. tegemist oli siis punktiga, mida rõhutasid ka proua Ferreira ja härra Lamberts teie poolt välja pakutud rohelise raamatu osas, aga ma ei usu, et see võimaldaks mingeid kiireid ja konkreetseid lahendusi. Äh, senikaua, kui me seda algatust ootame, kuni me seda rohelist algatust ootame, kas teil selleks ajaks on ka mingeid muid algatusi või mõtteid, äh, mille saaks käivitada kiiremini? hoolitsemaks selle eest, et likviidsus, mida pangandussektorile antakse, mida keskpank annab, äh, tõesti ka reaalmajandusse jõuab, eriti VKE-dele. Äh, sellepärast, et VKE-d äh, kannatavad kriisi läbi kõige rohkem, kannavad selle kriisi kulusid, Kreekas näiteks on VKE-d äh, väga kiiresti pankrotti läinud, nad peavad oma tegevuse lõpetama, sellepärast et äh, neil lihtsalt ei ole likviidsust. ja veel üks asi, nagu te teate, meil käivad praegu arutelud äh, finantstehingute maksu kehtestamise osas Need arutelud on käimas nii parlamendis kui ka ECOFINis. tahaksin teile esitada järgmise küsimuse. Äh, maksuvastased on väitnud, et et see maks, äh, mida, kui seda kohaldatakse ainult äh, Euroopas või euroalas, tekitaks äh, Äh, suuri probleeme Euroopa finantssektorile. kas te jagate seda seisukohta? kas te olete nõus nendega, kes ütlevad, et see maks võiks kahjustada ka äh, hoiupankasid, aitäh. Antolin järgmisena. aitäh. volinik kui ma teie sõnavõttu kuulasin, siis mulle tundus, et, et kahjuks on eh, tegemist hoopis teistsuguse parlamendiga ning ma tõesti tahaksin teid tänada selle suurepärase koostöö eest, mis meil praegu komisjoniga on. me tõesti tegeleme erinevate hüpoteekidega seotud küsimustega nüüd vastutustundlikest laenudest. üks äh, olulisi küsimusi on just nimelt erasektori võlg praeguse kriisi puhul. me äh, hüpoteegide teemalisel arutelul äh, käsitlesime seda teemat, riskide eraldamine on teema, millest praegu palju räägitakse ning ma sooviksin, et komisjon alustaks protsessi, mis Äh, tõesti aitaks kuidagi võlgades olevaid perekondi ja ma ei tea, kas te võiksite anda mingit konkreetset infot, mida selle probleemi vallas on tehtud? samuti tahaksin teada, millised meetmed on olemas institutsioonide ja ettevõtete osas, kes on võlgadesse sattunud. äkki heidate sellele aspektile pisut valgust? härra Salba Äh, härra, äh, proua Podimata kõneles reaalmajandusest. ning mul on väga hea meel selle üle, et me just nimelt äh, sellele keskendume pärast kõiki neid sektoripõhiseid ja, ja üldiseid ja ennetavaid määrusi mul on väga hea meel, et nüüd me vaatame tõesti, kuidas reaalmajandust rahastada ja et ka siin viibijad on selle, tunnevad selle pärast muret ja tegelikult ega see mind ei üllatagi loomulikult me peame veel äh, reguleeriva töö lõpetama, sest me ei ole kõigega veel lõpule jõudnud. me peame mõistma, äh, mis äh, juhtub sellistes vähetuntud valdkondades nagu varipangandus näiteks, mille arvele langeb kuskil kolmkümmend, kolmkümmend viis protsenti tehingutest me peame mõistma, mis toimub. ma ei süüdista pangandussektorit. ma arvan, et äh, äh, väga paljud, äh, kes tegutsevad sellises reguleerimata või halvasti reguleeritud sektoris, annavad olulise panuse majandusse. mõnikord nad annavad inimestele rahalist toetust, mida nad pangandussektorist ei saa, nii et, et ma ei sea kahtluse alla nende motiive aga need asutused peavad olema ka korralikult reguleeritud ja nende üle peab toimuma järelevalve ja peab olema läbipaistvus. stressitestide koha pealt eh, siis Euroopa Pangandusjärelevalveamet loomulikult vastutab nende eest, aga ka meieni on jõudnud eh, teatud info ma arvan, et võib-olla mm, tulevased stressitestid on natukene teistsugused, aga Pangandusjärelevalveamet äh, otsustab loomulikult, kus, kuna ja kuidas seda tehakse. Te ütlesite, et te küsisite, äh, kuna pangandussektoris kord majja saab me oleme vastu võtnud umbes või välja pakkunud umbes viisteist õigusloomealast ettepanekut, see on üsna keeruline protsess, kui need tekstid kõik vastu võt-, võetakse, siis võib-olla me saame ennast tunda natukene kindlamana siis äh, välise ja sisemise järelevalve osas, heade juhtimistavade osas, äh, korraliku reguleerimise ja läbipaistvuse osas, aga sinna punkti me veel ei ole jõudnud, me ei ole veel teekonna lõpus me ei tohiks siin äh, asju unustada. proua Podimata, te ütlesite, et mõned inimesed kartsid, et äh, finantstehingute maks põhjustab kahu. kahju ei põhjusta mitte maks, mida äh, veel ei eksisteeri, kahju on põhjustanud finantskriis ja teatud pankade vastutustundetu käitumine. ma olen lugenud ajalehtedest äh, Äh, selle kohta, mis toimub mõnedes suurtes Ameerika pankades ja ma, ma ei oota, et pangad heategevusega tegeleksid, nad ei ole heategevusorganisatsioonid. aga nad peaksid käituma eetilisemalt, neil peaks olema parem moraal ja läbipaistvus. Äh, tarbijaid tuleb austada, kliente tuleb austada nii et, et me ei ole veel kõigega lõppu jõudnud, me ei ole oma tööd veel lõpetanud, aga me mälu ei tohiks olla liiga lühikene me peame pöörama tähelepanu ka nende õigusaktide mõjule kriisi ajal. roheline raamat on tegelikult konsultatsioonivahend, mis peaks äh, ärgitama siis avalikke arutelusid. parlamendil on palju mõtteid, komisjonil on mõned mõtted ning äh, ja ilmselt ka reaalmajanduse poole pealt on kellelgi midagi öelda, finantsteenuste poole pealt, meil on vaja pikaajalist finantseerimist, meil on vaja infrastruktuuri ja nõnda edasi. Äh, ja ka majanduse keskkonnasõbralikumaks muutmine on võib-olla üks teema, mida ei ole nii palju arutatud nagu vaja, aga ka sellega tuleb tegeleda, kui me tahame tulevast, tulevasi põlvkondi kaitsta. niisiis, ma olen teiega nõus, et me peame vaatama just nimelt pikaajalist finantseerimist, aga see loomulikult ei takista meil vastu võtmast algatusi, mis võib-olla on mõeldud kiiremaks toimimiseks ma arvan, et me peame tegelema Euroopa äh, majanduskasvu algatusega, meil on vaja ka lühiajalisi meetmeid, on meetmed, mida Keskpank on rakendanud äh,. näiteks ettepanekutega, mis puudutavad struktuurifonde, projektivõlakirju äh,. sellised võlakirjad saab luua paari kuu jooksul, kui eurooplaste vahel valitseb usaldus. meil ei lähe vaja kolme-nelja aastat selleks, et et äh, ühendada oma investeeringud digitaalsetesse võrgustikke, keskkonnasõbralikku transporti ja nõnda edasi. ning mis puudutab likviidsust, siis Euroopa Pangandusjärelevalve Amet loomulikult on siin jällegi järelevalvajaks, vastutajaks. Äh, me peame vaatama, kuidas Euroopa Keskpank pangandussüsteemi jälle tööle saab. ning kuidas see võimaldab äh, pankadel toetada reaalmajandust. Äh, kuulame väga tähelepanelikult, mida Pangandusjärelevalve Ametil öelda on ja peame silmas ka neid äh, sadu miljoneid, mis umbes kaheksasajale Euroopa pangale on eraldatud läbi keskpanga väga paljud valitsused toetavad äh, finantstehingute maksu, ma ei usu, et see toob kaasa ettevõtete ümberpaiklemise. härra Šemeta on väga julge volinik, äh, ta on väga julgelt tegutsenud maksustamise küsimuses ning tema äh, tegi ettepaneku kehtestada selline väga madala määraga maks ning ma arvan, et see oleks äh, tööstusele talutav, äh, see oleks finants mõttes produktiiv, finants ning äh, viiskümmend seitse miljardit eurot saaksime me niimoodi ning kui kõnelda moraalselt ja poliitiliselt, siis selline maks oleks õiglane ja aus. ja see, sellest ei saaks kasu ainult kreeklased, vaid kõik see saadaks sõnumi ühistest jõupingutustest, mis puudutab nüüd preemiaid, siis toetaksin parlamendi esitatud mu-, muudatusettepanekuid, mis reguleeriksid neid selliseid põhjendamatuid äh, preemiaid. ma arvan, et maksustamine on osaks õiglusest, kodanikud on sellega nõus sest et vastasel juhul me lihtsalt jätame ukse avatuks protektsionismile. ning äh, härra Sanchez Presedo, tahaksin teid tänada väga selle töö eest, mida te hüpoteeklaenude osas ja tarbijakaitse osas olete teinud. kui kõnelda nüüd äh, eraisikute võlgadest äh,, ja ettevõtete võlgadest, siis me oleme härra Tajaniga sellest kõnelenud, aga meil on olemas ka üks programm siis VKE-de võlgade jaoks. minule isiklikult teevad rohkem muret tarbijate võlad, te räägite siin äh, vastutustundlikust laenamise, äh, hoiuste tagatistest, tarbijate kaitsest, investoritest see kõik äh, aitab vältida seda, et äh, inimesed liiga suure võlakoorma alla satuvad. Äh, kõigepealt vajavad tarbijad korrektset infot nende riskide kohta, mida nad võtavad, ostes teatud tooteid. ja see on üks minu peamisi prioriteete aastast kaks tuhat kaksteist. Ähm, uh, edasi, Pascal, palun ma kasutan Uudo kõneaega ka siis või? Eh, ei, ei. Eh, tere päevast ka minu poolt, härra Barnier, mul on kaks küsimust. esimene puudutab seda lubadust, mille te andsite mõni aeg tagasi CDS-idega seoses krediidi, siiski vahetustehingutega. me ei ole aga teinud midagi CD-side müügiga seoses. kui krediidisündmus nii-öelda saabub, ei tea me, kas inimene, kes müüs seda, suudab maksta kindlustusmakset selle pealt, see toob kaasa ebastabiilsuse nagu Kreekas. CD-sidega seoses ei olnud piisavat läbipaistvust. üks võimalus probleemi reguleerida, on korda stressitestid sellistele müüjatele, nii et näiteks iga poole aasta järelt näitaksid müüjad, et neil on finantssuutlikkus tasuda juhul, kui eh, krediidisündmus peaks saabuma. osa probleeme tekkiski sellest, et selliste müüjad ei suutnud nüüd makseid teha, kui kohustus saabus ja järgmine küsimus, mõni nädal tagasi ma lugesin Financial Timesist, et liikmesriikide vahel toimus äh, arvamuste vahetus teie positsiooni üle, kas see oli vaid kuulujutt või mitte? järgmine küsimus. härra volinik, oma ettekande käigus te mainisite vajadust reageerida teatud küsimustele. Te ma tahaksin esitada küsimuse täna, mida ma olen korduvalt esitanud ja ei ole saanud vastust see küsimus on seotud kindlustusteemaga, olukorraga Kreekas ja teie isikliku usaldusväärsuse ja komisjoni usaldusväärsusega. tegemist on aktsiate ebaseadusliku müügiga Kreeka telekommunikatsiooniagentuurilt äh, Deutsche Telekomile see toimus täiesti läbipaistmatul moel. ma olen selle kohta korduvalt küsinud ja seda küsimust on välditud, ma ei ole mingit konkreetset vastust saanud. härra Venizelos, opositsiooni esindajana kritiseeris seda müüki nimetas seda tehingut ebaseaduslikuks, aga pärast seda suur hulk aktsiaid müüdi ikkagi Deutsche Telekomile täiesti läbipaistmatul moel. kas see konkreetne müük oli ebaseaduslik või mitte, tahaksin ma teada, ja teiseks, kui see oli ebaseaduslik, siis äh, Andrikot, et minu arust kakskümmend viis, kaks tuhat neli ja mida teie olete teinud sellisel juhul? kes saab kasu kõigest sellest, kas Deutsche Telekom, kes sai äh, väikeaktsionäride kulul nii suure tüki, paluksin tõesti vastutustundlikku vastust äh, sellele küsimusele, see on tõesti komisjoni ja Kreeka politseisüsteemi usalduse küsimus. Astrid, palun jah, suur tänu. algselt ma ei soovinud finantstehingu maksu osas sõna võtta, sest see ei ole tegelikult osa teie portfellist, vaid eh, hoopis teie kolleegi omast, aga eh, komisjon moodustab ka terviku. ja ma olen kindel, et eh, te olete teadlik ka sellest teemast Äh, teatud osa vastutusest äh, langeb ka teile. meie raportöör proua Podimata tõstatas selle küsimuse ja seepärast tahaksin ikkagi teada, et kas see, mida ma ajakirjandusest olen lugenud pärast äh, hiljutist ministrite nõukogu kohtumist eh, selle maksu teemal. mina sain ajakirjandusest aru, et eh, esialgu välja pakutud vorm ei ole enam asjakohane. ma olen natukene üllatunud, kui te ütlete, et eh, on risk, et ettevõtjad kolivad Euroopast minema. hiljuti lugesin samuti ajakirjandusest artiklit, Äh, Luksemburgi sotsialistlikust ühest väljaandest. Äh, kahjuks mul ei ole seda praegu kaasas ja ma ei suutnud ka oma kontorist seda kohe üles leida. aga seal on kirjeldatud seda kahjulikku mõju äh, ehk delokaliseerumist, mis tekiks selle ettepaneku tulemusel, tekiks selline doominoefekt äh, ja see tähendaks surma paljude Euroopa finantssektori osade jaoks. ma saadan teile selle artikli. ja meie rahandusminister Äh, on sellest sõnumist aru saanud, kuigi meie peaminister on öelnud äh, midagi teistsugust. meie peaminister tegelikult äh, vägagi provokatiivselt pooldas finantstehingumaksu, aga meie enda rahandusministeerium on nüüd saanud aru, missugust mõju see Luksemburgi riigikassale avaldaks, kui see maks tõesti sisse viidaks. nii et äh, võib-olla me peaksime äh, analüüsima asju objektiivsemalt ka teie omalt poolt, missugused oleksid need tagajärjed teie enda ettepanekul teie ettepanekud ei ole lihtsalt reaalselt äh, rakendatavad. Neil oleks soovimatu mõju ja vastuvõetamatud tagajärjed, nii et komisjon peaks ilmselt selle ettepaneku lihtsalt tagasi võtma ja kaaluma mingeid muid alternatiivseid ettepanekuid, kui äh, tõesti soovitakse mingit üle Euroopa Liidulist finantstehingumaksu äh, sätestada. enamik on seisukohal, et äh, kõige parem lahendus oleks rahvusvaheline maks ülemaailmselt, aga see on pigem soovunelm praegu. kui me tahame teha seda Euroopa tasandil, siis peaks see hõlmama kõiki kahtekümmet seitset liikmesriiki, muu lahendus ei oleks äh, praktikas toimiv. muidugi iga liikmesriik võib ise sellise maksu kehtestada, kui ta soovib. aga mm, keegi ei tohiks öelda, et ootame Euroopalt rohelist tuld. kui Merkel ja Schäuble tahavad finantstehingumaksu Saksamaal kehtestada, siis nad võivad teha seda homme kas või, või isegi üleeile oleks võinud teha, kui oleks tahtnud ja samamoodi Prantsuse president, ta võib lihtsalt selle kehtestada, kui tal see soov on nii et äh, ma arvan, et äh, ei tohiks tekitada muljet, et on tarvis justkui luba Euroopalt selle maksu kehtestamiseks igaüks, kes seda tahab, võib seda oma riigis teha, see on iga riigi enda õigus kehtestada finantstehingumaks. ja aga need riigid, kes seda teeksid, eh, saaksid tunda tõsiseid tagajärgi nii tööhõivele kui ka oma eh, riigikassa tuludele. aga, ja need, kes selliseid tagajärgi kardavad, neil peaks olema täiesti vabadus mitte kehtestada sellist maksu. nii et eh, härra Juncker oli see, kes tegi ettepaneku äh, teha seda Eurotsooni tasandil, see ei olnud härra äh, Schäuble ega proua Merkel, vaid härra Juncker kõigepealt, võib-olla peaksite rääkima härra Junckeriga Luksemburgis ja võib-olla alle, võib-olla või ma tahaksin, et äh, härra volinik vastaks mõni aeg tagasi härra Juncker pidas kõne, kus ta pooldas eh, finantstehingu maksu. tema rahandusminister oli enne seda vastupidist eh, seisukohta väljendanud. härra Kiigolt, ka mina võiksin olla poolt. ma ju tean, et eh, see kunagi ei jõustu, aga ma ei ole nii silmakirjalik hästi, volinik peab nüüd kokkuvõtvalt küsimustele vastama, see ei ole tõesti tema portfelli osa ja me teame, et mõnikord meie ministrid muudavad meelt, aga härra volinik, palun teie vastus. nagu proua Lulling ise väga emotsionaalselt ütles, komisjon tõesti moodustab terviku kolleegiumi ja ma jagan solidaarsust härra Šemeta ettepanekuga, aga on ka teisi projekte, mis on olulised Euroopa ühtsuse jaoks, koordineerimine ja fiskaalharmoneerimine. meil ei saa olla ju ühtne turg, kus äh, jätkuvalt on kakskümmend seitse erinevat äh, maksusüsteemi. meie ja härra Šemida konkreetsemalt on teinud ettepanekud ja äh, osad ettepanekud põhinevad nii-öelda saastaja maksab põhimõttel. proua Luling, tagasihoidliku finantstehingu maksuidee on poliitiliselt tegelikult hea kui Euroopa rahvas arvab, et äh, me loome neile ebaõiglasi, ebaõiglase koorma äh, ja nimetatakse protektsionistlikeks ja nii edasi, siis see tähendaks Euroopa projekti lõppu võib-olla komisjon saab oma ettepanekuid äh, tõesti paremaks muuta ja mm, nagu öeldud, me peame püüdma, et finantstehingumaks, kui see sätestatakse, oleks nii laiapõhjaline kui võimalik, kui vähegi võimalik, siis rahvusvaheline. Äh, äh, ja on juba teatud makse sätestatud, näiteks Ühendkuningriik on teatud aktsiatehingutele maksud sätestanud, Hongkong on seda teinud, nii et see ei ole tabuküsimus. küsimus on selles, et me looksime maksu, mis on tõhus ja õiglane Euroopa tasandil. siis oli veel küsimus CDS-ide müügi reguleerimisest me oleme seda teiega käsitlenud ja tegelikult äh, see teema tekitab ka mulle muret, me peame minimeerima riske kõikidele äh, asjaosalistele paljud äh, CD-side müüjad on tegelikult äh, pangad ja võib-olla vastus ei olegi nii kaugel, kui te arvate, sest äh, pankade suhtes kehtivad näiteks kapitalinõuded. ma küsin ka esmalt selle küsimuse Kreeka kogemuse valguses. me tegeleme selle teemaga ja kui äh, aeg kätte jõuab, siis me oleksime valmis reageerima, kas siis stressiteste kasutades eh, nende müüjate suhtes, kes ei ole pangad või võtma muid meetmeid. risk on olemas, selles mõttes ma olen teiega nõus. siis äh, Äh, ma näen, et äh, veel üks küsimus, te nimetasite Financial Timesi, mida teie loete, proua Luling loeb äh, sotsialistlikku ajalehti Luksemburgis. ka mina loen sotsialistlikku ajakirjandust Euroopas ja loen ka Financial Timesi ja nad on üsna informeeritud seal, aga mitte alati. ma pean ütlema, et ma ei olnud sellest ideest varem kuulnud mida teie mainisite, see ei ole just äh, eriti soovitatav ja kõlab suhteliselt vähe tõenäoliselt. nii et ma jätkan dialoogi ja koostööd teiega nendel teemadel. mulle pakuvad tüli välispoliitika ja kaitsepoliitika, ja olen pikka aega olnud äh, huvitatud nendest. Fontes, teie küsimus ei olnud just kõige lihtsam, äh, isegi kui te ütlesite, et te olete korduvalt seda esitanud, mul ei ole ka praegu äh, väga head vastust teile. Teie riigil Kreekal on praegu väga rasked ajad, aga ma pean ütlema, et palju erandlikke otsuseid on tehtud väga erandlikus kontekstis minu ülesanne on tagada, et Euroopa õigust kohaldataks korrektselt ja õiglaselt. sealhulgas juhul, kui äh, riigiettevõtteid erastatakse. me Kreeka ametivõimudega oleme jätkuvalt dialoogis ka nendel teemadel ja vaatame, mis edasi toimub, kui meie analüüsi tulemusel, võib-olla selleks kulub natukene kauem, Äh, sest äh, teie riigiga on päris palju probleeme praegu, aga kui objektiivse analüüsi tulemus näitab, et midagi ebaseaduslikku toimus, siis äh, algataksime rikkumismenetluse nii, nagu me alati teeksime. Eh, Nikolas, palun kiiresti, härra volinik, me räägime siin sellest eetilisest aspektist. see oli enne seda kohutavat äh, majanduslikku olukorda, mis meil praegu on ning see pidi jõustuma äh, kahe tuhande kümnendal aastal, seega see kõik pidi toimuma hakkama kaks tuhat kaheksa, siis enne, enne seda praegust äh, kehva majandusolukorda. jah, kindlasti ütleb volinik tõesti hakkas kriis sel hetkel peale ning pärast hakkas kõik äh, olukord äh, akselereeruma Kreekas ning äh, lõpuks see võlakriis, riigivõlakriis muutus kontrollimatuks, kuid need olukorrad, kus teie riik praegu on, me peame tähelepanelikult seda järgima ning võtma tarvitusele vajalikud meetmed selleks, et need raskused ei suureneks, et olukord ei muutuks veel hullemaks, kui see praegu on ning äh, see ei õigusta, et me siis seda privatiseerimist ei valgustaks, äh, ei, ei. me jätkume see, jätkame selle teemaga äh, tegelemist ning see on kõik, mis ma praegu saan teile öelda, sellepärast et selle juurdluse ei ole veel lõppenud ning kui tegemist oli Euroopa õiguse vastaste reeglitega, siis me hakkame võtma tarvitusele vastavaid meetmeid selleks, et jõuda, et, et siis alu-, algatada rikkumismenetlust. aitäh, volinik, aitäh nende vastuste eest. me kindlasti kohtume teiega edaspidi veelgi, aitäh! Uh, short... nüüd on meil väike paus, mis kestab kümme minutit, sellepärast et järgmise raporti tutvustaja ei ole veel kohal, aitäh!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

okei okay.. niisiis. Äh, aitäh, me võime nüüd edasi minna. kas kõik on nüüd tagasi oma kohtadel, lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, see on punkt number neliteist, milleks on arvamus Euroopa kodanike ettevõtjad ja kakskümmend peamist mureküsimust seoses ühtse tore toim-, turu toimimisega, siis äh, arvamuse koostajaks on Edward Cicluna, palun, sõna on sinul aitäh, esimees. see dokument kahekümnest peamisest mureküsimusest on väga innovatiivne, see erineb eelnevatest äh, äh, dokumentidest, sellepärast see tegeleb Euroopa kodune, kodanike muredega otseselt äh, ning selle baasiks on töödokument, mille esitas Euroopa Komisjon. selle töödokument on siis ühtne turg kodanike silme läbi, siis ettevõtted ja kodanikud, kakskümmend peamist mureküsimust. see dokument toob esile kakskümmend peamist murepunkti, mis on Euroopa kodanikel ning ettevõtetel seoses ühtse turu toimimisega. selleks, et seda nimekirja äh, moodustada, tehti analüüs ning äh, vaadati läbi erinevaid dokumente Euroopa Tarbijakaitsekeskused, Euroopa Tööhõivekeskus ning äh, Enterprise Europe äh, võrgustik ning sealt tuli välja, et on mitmeid takistusi, mis on tulnud ette nendel, kes on tahtnud kasutada vaab-, ühtse turu ähm, õigusi kasutades ning tõid välja need äh, takistuste olulise, olulisuse inimesed mis olid inimesed eest, edasi, et mis olid inimesed siis esile toonud ning äh, uuriti edasi fookusgruppidega erinevate uurimuste ava-, alusel, selleks, et äh, avaliku üldsuse arvamust teada saada. nii et siis see ka dokument on, ütleme, selline lühidokument sellest, kuidas Euroopa ühtset turgu nähakse koha peal kodanike tasandil ning üldisemas mõttes kinnitab see, et jah, tõepoolest on olemas teatud lõhu, lõhe, mis on ootuste ning reaalsuse vahel. ning see baseerub on tegemist kolm lõhet, esiteks teabe osas inimesed ei tea piisavalt hästi, millised on nende õigused, rakenduse lõhe, mis on tekkinud tänu ähm, Euroopa äh, õiguse ebapädeva, eda-, ebapiisava ülevõtmisega ning kolmandaks on ka õigusalane lõhe, sellepärast et ei ole õigeid õig-, õiguslikke vahendeid selleks, et lõhet täita ootuste ja reaalsuse vahel. siis mida inimesed ootavad ning mida nad tegelikkuses siis saavad juhtivaks komisjoniks on IMCO, kus eh, Regina Bastos koostas eh, raporti ning meilt paluti selle kohta arvamust, mitte kõikide kahekümne punkt, murepunkti osas, vaid ainult nendes punktides, mis on olulisemad meie komisjonile. ning nendeks on enamasti maksustamisküsimus, käibemaks, pangandusteenused, pensionid ning pärimisküsimused, pärimismaks näiteks ning samuti ähm, finantstasud äh, ettevõtetele. on väga paljud inimesed tahavad liikuda ühest riigist teise ning neil on mitmeid äh, mures, tegemist on piiriüleste töötajatega või ettevõtjatega, kes, kelle, kes siis peavad äh, piiriülest äh, tegevust arendama. ning meie arvamuses me tahame rõhutada äh, kasutajasõbraliku panganduse teenuste avamist, topeltmaksustamised, näiteks näiteks kapitali eh, viimine teise riiki või pärimisküsimused ning eh, komisjon on siiamaani teinud ettepaneku ainult pärimismaksu küsimuses ning me palume tungivalt, et pensionifondide direktiiv vaadatakse üle. samuti on küsimus siin bürokraatiast, mis on alati kohal ning me peaksime saama parema ligipääsu teabele ning sõltumatut teavet ka finantssektori kohta. riskifondid tulevad taas küsimuse alla Euroopa ühine režiim, mis võiks viia tööhõivele ning kasvule. praegusel hetkel on äh, turg äärmiselt õhuke selles valdkonnas ning samuti äh, käibemaksu küsimused piiriüli, ülestes äh, ettevõtlus küsimustes, praegusel hetkel on see küsimus äärmiselt bürokraatlik ning seda tuleks äh, parandada, nii et siis proua eesistuja, see ongi siis äh, peamine minu arvamuse sisu. aitäh, nüüd äh, kõigepealt Rahvapartei nimel variraportöör Sofi, palun. aitäh, proua eesistuja, kallid kolleegid. mis puudutab härra Šikluna arvamust Äh, projekti, mulle tundub, et see on äärmiselt äh, oluline, sellepärast et nagu õigesti ütles, on reaalsuse ning ootuste vahel suur lõhe ning ähm, äh, mõistagi tegemist on ühtse turu küsimustega ning mõnest seisukohast võt-, suhtes on tegemist edulooga, kuid samas on olemas mõningaid elemente, mis väga hästi ei toimi ning ähm, see on siin arvamuses hästi välja toodud. ühtse turu toimimine, me ei pea võtma vastu sadu ja sadu harmoneerimisakte, vaid me peaksime meie kodanike ootustele vastu minema, me peame vaatama, mis igapäevaelus siis toimib ja mis ei toimi ühtse turu piirides. ma olen väga rahul, et äh, Barnier ja komisjon tahavad suurt tähelepanu viia ühtse turuli, kuid minu kolleegi Edward Ii raport on kindlasti, või see arvamus on väga hea kvaliteediga, see katab peamised Ähm, meie komisjoni ähm, põhivaldkonnad. tahaksin esile tuua mõningad aspektid, mida juba Edward äh, siin välja tõi. üks äärmiselt oluline aspekt nimelt. Need tõkked, maksutõkked, mis äh, takistavad äh, ühtse turu toimimist Edward tõi siin mitmeid asju välja, kuid mina rõhutaksin topeltmaksustamist. ma jagan tema arvamust, me peame rääkides meie kodanikega, siis väga paljud töö pärast reisivad Euroopa Liidu sees või siis ka pensionini minnes lähevad elama teise riiki ning nad leiavad end olukorrast, kus ähm, see Euroopa Liidu maksu, ähm, ähm, maksu maksustusseadused on äärmiselt äh, keerukad mõista see on Euroopa Liidu pädevuses ning ka kohustus töötada selle nimel, et fiskmuks harmoneerimine. ka härra Barnier hetk tagasi rääkis sellest ning ka Edward Cicluna tõi selle välja. arvamuse koostaja räägib siin ka töökohtade loomisest ning kasvumootorist kindlasti tahame me kõik, et äh, see toimiks paremini. samuti tõi ta välja ka riskikapitalist, mina tahaksin äh, mõtiskleda natukene äh, ka sotsiaalse ettevõtluse teema üle. me rääkisime veidi taga, veidi hetk tagasi investeerimisest ning ka eile tood-, esile toodud teemad haakuvad nend-, riskikapitali investeeringutega selles arvamuses peaks ka neid kahteteist teemat äh, käsitlema. tahaksin teile meelde tuletada, nii nagu ka volinik Barnier äsja mainis, et äh, see puudutab äh, sotsiaalset ettevõtlust, üksteist miljonit töökohta, kümme protsenti, seega on tegemist äärmiselt suure ol-, tähtsa osalusega meie Äh, ühtse turu jaoks. seega me lähtume sellest heast tööst, mida härra Siklun on teinud ning kindlasti saab olukorda selle läbi par-. aitäh. ma olen siin variraportöör ning seega peaksin ma sõna võtma. ma tean, Nikolas, kas sa soovid sõna saada? ma olen nõus sellega, mis siin arvamuses on kirjas, Edward nagu tavaliselt räägib asja sisust ning teeb seda väga hästi ning kui me muudatusettepanekuteni jõuame, siis saab võib-olla natukene rõhutada veel mõningaid asju. mulle torkas siin silma see, et ehkki ei ole see meie komisjoni pädevuses täielikult, oleks hea panna siia sisse pensionifondide mobiilsusest. mulle tundub väga veider, et me loome siin igasuguseid norme pensionite ja kindlustuste ning elukindlustuse valdkonnas ning üritame teha seda piiriüliselt, üleselt nii palju kui võimalik, kuid tegelikult oluline olukord on hetkel see, et me ei saa raha ühest äh, riigist teise äh, tõsta kergesti. ma olen sinuga täiesti nõus, et on vaja esile tuua käibemaksustruktuure ning neid äh, kuidagi selgitada. ma ei tea, mis sina arvad, kuid mulle tundub, et meie peame eriti just väikeste ja keskmiste ettevõtetega tegeledes sellega väga sageli tegelema, et saada käibemaksu tagasi ühest või teisest riigist, nii et võrgustik ei toimi. meie komisjoni jaoks on siin nüüd vastavustabelite teema, ma tean, et komisjon tahab, et vastavustabelid oleksid olemas ning panevad paika oma äh, õigusprotsessis sellised eesmärgid, kuid meie ei ole siiamaani ürit-, suutnud veel neid saada äh, piiriülesteks. selles komisjonis oleme me üritanud seda teha finantsteenuste alal niisiis äh, läbirääkimistel oleme me üritanud oma seisukohtade juurde jääda. mulle tundub, et see on üks valdkond, kus me peaksime sama tegema nüüd siin selle uue teemaga, nii et ma tahaksin julgustada kolleege teistes eh, komisjonides jääma selle juurde rohkem kindlaks või seda julgemalt läbi suruda, kui me mm, mis puudutab siis regionaalsel tasandil rakendamist, siis see on üsna keem-, keeruline kuid seal, kus tegemist ei ole regionaalse regulatsiooniga, võiksime me panna paika vastavustabelid, nii et linnakodaniku, et Euroopa Liidu kodanikud mõistaksid, millega tegemist on, missugused on maksumäärad ühes või teises riigis ning sellega peaksime kindlasti meie siin komisjonis tegelema te peate olema äärmiselt ähm, targad selleks, et aru saada, mis toimub ühes või, ühes või teises riigis maksude alal. ning äh, mulle tundub, et rohelistest ei ole siin kedagi, Dirk, äh, kas äh, sotsiaaldemokraatide nimel soovid sa sõna? Um, it reminds us to why we are here The single market remains ma tahaksin meelde tuletada seda, et äh, ühisturg on ikka veel täitmata lubadus, äh, igapäevaelus kodanikud ikka näevad selle turu puudusi, näiteks kui nad tahavad kasutada neile antud õigusi. tõeline ühisturg annaks neile võimaluse valida toodete ja teenuste vahel nii oma koduriigis kui ka ükskõik millises muus liikmesriigis. sellisel turul liiguks kapital vabalt ning inimestel oleks õigus töötada ja elada, kus nad aga soovivad Äh, oma arvamuse eelnõus äh, härra Skikluna Äh, keskendub täiesti õigesti nendele küsimustele, kus meie komisjon saab äh, tõesti siseturukomisjonile äh, väärtuslikku abi pakkuda, nii et, et ma olen nõus sellega, mida raportöör mainib, näiteks seda, et meil on vaja vähendada maksubarjääre piiriülestel töötajatel, meil on vaja tegeleda topeltmaksustamise probleemiga ning samuti tuleb parandada juurdepääsu infole, mis puudutab keerukaid pangandus- ja investeerimistooteid mina esitan muudatusettepanekuid selleks, et lisada veel mõningaid ettepanekuid, näiteks me võiksime tugevdada äh, seda sõnastust, et Euroopa pangandussektori peamine ülesanne peaks olema varustada kapitaliga reaalmajandus, samuti leian ma, et on oluline, et kodanikud oleksid teadlikumad äh, maksustamisest Euroopa Liidus. raportööri ettepanek äh, finantskirjaoskuse alal vajaks ka edendamist ning äh, üks väga oluline prioriteet, mida me peaksime äh, arendama, on äh, ühtse turu täieliku potentsiaali välja rakend-, tööle rakendamine sel moel, et me arendame selle turu lõplikult välja. mis puudutab, meil on vaja teenuste direktiivis kõigi riikide võrdset kohtlemist, see teeks lõpu turu killustatusele ja teeks lõpu ka teenuste liikumisele. mina töötasin volinik Bolkensteini kabinetis varem ja ma mäletan, kui suure põlgusega sellesse direktiivi suhtuti. ja nüüd ma näen, et see äh, asi tuleb jälle tagasi, isegi komisjoni president nimetab seda majanduskasvu peamiseks vahendiks. võib-olla võiks raportöör vaadata ka äh, päritolumaa põhimõtet, mis sellest direktiivist on välja jäänud ja võib-olla see tuleks äh, tõhustatud koostöö raames jällegi sisse tuua tuleks nii-öelda valmisolijate koalitsioon, kes liiguks edasi kiiremini kui teised, nii et, et üldiselt ma tänan härra Skiklunat selle arvamuse eesnõu eest ja jään ootama viljakat koostööd kompromissmuudatusettepanekute osas. aitäh, äh, Niklas Šuntis järgmisena. aitäh. ma arvan, et raportöör tegi äh, parima, mida sa suutis. Need teemad, mille mida ta käsitleb, on äärmiselt olulised. Need probleemid eksisteerivad. aga loomulikult langeb ta komisjoni läbi viidud uuringu lõppu, äh, lõksu ja sellesse lõksu, millele viitab komisjoni uuringu pealkiri komisjon tahtis kindlaks teha, millised on need probleemid, mis kodanikele muret valmistavad aga tegelikult ma arvan, et äh, me seda ei tee. kõigepealt tunnevad Euroopa kodanikud muret selle pärast, kas neil on tööd või ei. Te teate, milline on tööpuudus, te teate äh, seda hirmu, mis inimestel on töökohtade ebastabiilsuse pärast inimesed äh, hoolivad, hoolitsevad, hoolivad ka sellest, kas nad läbi heaolusüsteemi saavad vajalikke toetusi, nad hoolivad, hoolivad, muretsevad ka selle pärast, kas nende lastel on töökohti. Need on need probleemid, mis Euroopa kodanikele muret valmistavad Neid probleeme ei saa ignoreerida. samas uurimuses, mis läbi viidi äh, on, tuleb välja, et kodanike hinnang Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika suhtes on negatiivne. kuuskümmend kaks protsenti leiab, et ei ole korralikku juurdepääsu töökohtadele ja et vaesuse vastu ei võidelda ning sotsiaalne võõr, võõrandumine ja tõrjutus on ka midagi, mille vastu ei äh, võidelda. see on äh, see, mis teeb Euroopa kodanikele muret. selles konkreetses raportis äh, mainitakse kahtekümmet mure, mureobjekti ja need tõepoolest on mureobjektid, need probleemid eksisteerivad, aga need ei ole tõelised teemad, mida inimesed arutavad. see ei ole see tõeline probleemistik, mis inimestele muret teeb. eurooplast peamine mureobjekt on tööpuudus. kus siis see probleem on? probleem on selles, et ähm, äh, meil siseturg ei funktsioneeri korralikult. nii et, et võib-olla me peaksime uuesti läbi mõtlema kogu siseturu kontseptsiooni, kas see on eesmärk iseeneses. kuidas meil õnnestub äh, äh, nendest äh, Äh, probleemidest siseturul mööda saada. kui me lahendame eurooplaste põhimured ja, ja tulevaste põlvkondade mured, siis äh, me peame läbi mõtlema uuesti kogu siseturu struktuuri, nii et, et veel kord tahaksin öelda, et see konkreetne raport äh, Äh, käsitleb teatud huvitavat, huvitavaid teemasid, teemasid, mis on samuti olulised, aga need ei ole need peamised probleemid, mis eurooplastele muret valmistavad. ja, ja see, siin ei ole tegelikult ka äh, konkreetseid soovitusi, kuidas me neid muresid peaksime lahendama. nii et, et ma arvan, et kõik taandub jällegi äh, sellele põhiraamistikule, mille komisjon paika pani ja nagu ma ütlesin, peamised eurooplaste mureobjektid siin raportis kajastamist ei leia. aitäh, Edward, palun. keegi teine ei ole sõna soovinud, jah, ei ole. Edward Skikluna. tahaksin tänada variraportööre kommentaaride eest, panin nad kirja, minu arvates on neist palju kasu ning eh, jään ootama nende muudatusettepanekuid, soovin nendega ka kohtuda mis puudutab nüüd härra Tšuntise öeldud, siis ma ei ole nõus äh,. raporti teemaks on kodanike mureküsimused, kes äh, liiguvad Euroopa Liidus, kes tahavad piiriüleselt äh, kaubelda, kes tahavad välismaal äh, arvet avada, tegu on ettevõtete ja töölistega, kes tahavad kasutada neid õigusi, mida siseturg neile annab Äh, nii et, et äh, minu arvates ei ole õige öelda, et need ei ole Euroopa Liidu kodanike mured. loomulikult härra Šuntisel on õigus, kui ta ütleb, et on veel väga palju muresid, mis on tõsisemad kui need ja ma olen sellega nõus. aga ma arvan, et minu ülesanne ja variraportööride ülesanne on äh, tegeleda nende probleemidega, mida Euroopa Liidu kodanikud ja ettevõtted kohtavad ühisturul, nii et, et piiriüleste küsimustega, aitäh! aitäh! Äh, muudatuste esitamise tähtaeg on juba kahekümne üheksas märts, neid arutame kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal aprillil ning hääletama äh, kolmekümnendal, kolmekümne esimesel mail. juhtkomisjon hääletab kahekümne esimesel juunil ja asi läheb täiskogusse septembris suhteliselt aeglane ajakava võrreldes sellega, mis meil tavaliselt on. ja nüüd äh, läheme siis äh, kuna me oleme natuke graafikust ees, aga olulised inimesed on kõik kohal juba. Läheme siis viieteistkümnenda päevakorrapunkti juurde, milleks on Euroopa Liidu tolli- ja maksustamisalase tegevusprogrammi kehtestamine. tegemist on siis programmiga Fiskus ning otsuse üks, neli, kaheksa, kaks ja kuus, kaks, neli tühistamine tegemist on teemaga, mida me aru, IMCO komisjoniga praegu käsitleme ühiselt, aga võib minna niimoodi, et see, me lahutame selle teema. IMCO on selles küsimuses juba ühe kohtumise pidanud, meie olime ka kohal ja härra Salba juhatas seda istungit meie poolt ja nüüd minu kõrval on siin Sirpa Piedikäinen ning äh, kõigepealt äh, annaksin äh, sõna härra Stolojanile, kes teeb sissejuhatuse. Thank you, Mrs. suur aitäh, proua esimees. nagu te näete, tegemist peaks olema ühiskohtumisega EMKO ja EMKO ja on hea, et me ei ole siin üksi asi võiks veelgi hullem olla. korra reegel viiskümmend üks kehtib ja see peaks olema ühiskohtumine ja ühisarvamus ja ühishääletus. kus me praegu oleme, nagu teada, IMCO kohtumine toimus esmaspäeval ja nad äh, soovisid äh, jagada raporti kahte programmi. see programm Fiskus äh, ühendas tegelikult kahte erinevat pro-, varasemat programmi, Toll kaks tuhat kolmteist programm ja Fiskaalis, Fiskaalis kaks tuhat kolmteist. Econ väljendas samuti seisukohta programmide lahkulöömiseks ja äh, lahkulöömise peamine argument, kui nüüd kokkuvõtlikult öelda, on järgmine. Äh, tegemist on kahe programmiga, mis äh, toimivad väga hästi. Äh, selline järeldus tuleneb hindamise vahearuandest. Äh, kui on kaks äh, programmi, siis äh, oleks need kaks sektorit poliitiliselt nähtavamad. et tegemist on ka kahe üsna eripärase sektoriga, millel on erinevad poliitilised eesmärgid samuti ja tundub, et tunnetatakse riski erinevalt erinevates küsimustes, eriti maksusektoris. ja leitakse äh, et äh, need lahkarvamused võivad aeglustada äh, omalt poolt ka tolliprogrammi toimimist. mitmed liikmesriigid meie mitteametliku info kohaselt Ühendkuningriik, Saksamaa, Itaalia, Holland, Austria, Tšehhi Vabariik, kes äh, samuti on toetanud programmide lahkulöömist, nagu me nüüd teame, nõukogu ei langetanud selles äh, lahutamise või mittelahutamise küsimuses veel otsust. meil on ka volinik Šemeta kiri ja tema väga tugevalt argumenteerib ühe ühtse programmi säilitamise poolt. tolli ja maksusektori jaoks. tema argumendid põhinevad ülesandel, mis on kõikide Euroopa institutsioonide ees, nimelt lihtsustada ja muuta sujuvamaks mitmeaastase finantsraamistiku ja nendega seotud programmide toimimist on ühtne finantsraamistik ühtsete eh, reeglitega kõikidele Euroopa Liidu programmidele. ja samuti on olemas eh, vajadus standardiseerida erinevate sektorite programme eesmärkide rakendamise, hindamise, auditeerimise seisukohast ning oma kirjas volinik rõhutas ka vajadust äh, koostöö ja sünergia parandamise järele tolli- ja maksusüsteemide vahel ning nende sektorite erinevus eesmärkide, kõlblike tegevuste, eraldatud eelarve osas antud programmis, millega ühendati kaks äh, varasemat programmi äh, on säilinud ka konkreetsed alaeesmärgid ikkagi tollile ja maksundusele ja samas on ühised eesmärgid. ja on ka teatud osa eelarvest eraldi nendele sektoritele. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on samuti väljendanud arvamust, nemad toetavad äh, ühe ühtse programmi säilitamist ja viitaksin ka mitteametlikule raportile, mille me saime nõukogu aruteludest, on mitmeid liikmesriike, kes leiavad, et antud programmiga viidi sisse uusi eesmärke, näiteks Euroopa Liidu õigusaktide rakendamise toetamine, samuti äh, komisjoni pädevuse laiendamine maksuametnike koolitamises, äh, mis äh, sekkub liikmesriikide suveräänsusesse, selliseid arutelusid toimus õigus õigusloomeprotsessi seisukohast võib öelda, et praegu oleme olukorras, kus tuleb tegutseda vastavalt kodukorra reeglile viiskümmend üks, vähemalt antud hetkel, ning lõpuks, kui nõukogu otsustab, kuidas edasi minna, kas lahutada need programmid või mitte, siis me saame omalt poolt vaadata, kuidas oma tööga edasi minna mis puudutab programmi sisu, siis nagu ma ütlesin, toimus vahehindamine ja ka Fiskos kaks tuhat kakskümmend äh, mõjuhinnang. ma, ma pean nüüd siin silmas maksusektori osa, mis ähm, meie arvates on äh, Econ komisjoni pädevuses. toll on äh, ilmselgelt IMCO pädevuses. see ei tähenda, et äh, me ei tohiks teha tolli puudutavaid muudatusettepanekuid. ma võin komisjoni õnnitleda, sest äh, komisjon on arvestanud kõikide nende raportitega, vahearuanne, mõjuhinnang ja nii edasi ja tegelikult on probleem pettusevastase võitluse maksudest kõrvalehoidmise, piiriülese pettuse äh,, maksumaksjate halduskoormuse ja institutsioonide halduskoormuse äh, vähendamise äh, monitooringu üle-euroopalise äh, turvalise teabevahetusvõrgu loomise üle komisjon arvestas nende soovitustega selle programmi loomisel ning samuti koostöö kolmandate riikidega seoses selle programmi rakendusalaga, keda kõrval see, mida me teame varasemast programmist, käibemaks, aktsiis äh,, kapitali äh,, tulumaks, see programm peaks hõlmama veel äh, uusi eesmärke, näiteks vastastikune abi maksudega seotud nõuete sissenõudmisel ja ka teatud tulevased asjad, ühine konsolideeritud maksubaas, energiamaks. mis puudutab osalust, siis teatud uudsus on siin samuti äh, liikmesriigid, kandidaadid, äh, potentsiaalsed kandidaatriigid komisjon pakkus välja veel uusi partnereid äh, sellesse programmi, kes on äh, Euroopa naabruspoliitika partnerriigid. loomulikult äh, tingimusel, et need riigid on muutnud piisavalt oma õigustikku ja oma institutsionaalset raamistikku, et nad oleksid Äh, lähemal nendele eesmärkidele, kus me soovime neid näha. mis puudutab äh, abikõlbulikke tegevusi, siis äh, komisjoni ettepanek on säilitada samasugused struktuurid nagu varasema programmi puhul. ühistegevused, mis keskenduvad teadmiste, parimate tavade vahetamisele Euroopa infosüsteemide loomisele, koolitustegevustele, mis siis keskenduvad äh, inimpädevuse parandamisele. loomulikult see programm on äh, vastavuses ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga. ma tuletan teile meelde, et äh, varasemad programmid ja ka see uus ühisprogramm langevad või kuuluvad keskse juhtimise alla, see tähendab, et komisjon rakendab äh, seda programmi, loomulikult teeb seda koostöös liikmesriikidega, aga äh, haldus on tsentraliseeritud äh, komisjoni. siis, mis puudutab eelarve osa, kokku on seitsesada seitsekümmend seitse koma kuus miljonit eurot. see on jagatud tollisektorile viissada nelikümmend neli miljonit eurot, see tähendab seitsekümmend protsenti ja maksundussektorile kakssada kolmkümmend kaks koma kaks miljonit, see tähendab kolmkümmend protsenti. antud hetkel võime Äh, eelarve koha pealt öelda, et muidugi maksundussektor ei meeldi kellelegi. Äh, tundub, et maksundussektor on alarahastatud, see on ka minu enda esmahinnang. arvestades, mida see sektor peab tulevikus tegema hakkama selle programmiga hõlmatud valdkondades, varasemates programmides, kui me arvestame sarnaste hinnangutega, mille komisjon tegi mitmeaastase finantsraamistiku käigus, siis äh, äh, on kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta tase korrutatuna seitsmega ja kohandatuna inflatsiooniga kaks protsenti aastas, siis tundub, et tollisektor on saanud äh, viisteist protsenti juurde ressursse ja maksundus miinus üks protsent on kaotanud, aga see on väga hinnanguline. võib-olla kõige olulisem on see, et varasemates programmides tollisektori eelarve kuuskümmend seitse koma kolm protsenti kogu eelarvest, nüüd seitsekümmend protsenti, seega on olnud kasv ja maksundussektor oli kolmkümmend kaks koma seitse protsenti kogu eelarvest ning nüüd on äh, kolmkümmend protsenti. see tähendab, et äh, ühel või teisel moel maksundussektor on äh, nii-öelda vaeslapse osas selles projektis kui me vaatame eelarve struktuuri, siis äh, IT, hooldus, äh, arendus ja nii edasi, kaheksakümmend üks koma kuus protsenti tolli puhul ja seitsekümmend protsenti äh, maksundussektoris. nii et suurem osa eelarve kulutustest lähevad IT-süsteemidele ehk kuigi seda nimetatakse uue nimega Euroopa infosüsteem ja selle komponendid, mis kuuluvad komisjonile. tollisektoris on äh, ühistegevuste osas oluline kasv. ühistegevused, see tähendab seminarid, äh, arutelud teabe, äh, teadmiste vahetus, parimate tavade vahetus, maksundussektoris on kasv vaid koolituse osas see oli minupoolne ülevaade ja ma hea meelega kuulan ära kolleegide seisukohad, on kolm vaariraportööri maini-, määratud samuti suur aitäh, seega nüüd Liam sotsiaaldemokraatide poolt. aitäh. ma jagan neid kahtlusi, mida härra Stolojan juba omalt poolt väljendas, mis puudutab fiskaalis ja tolliprogrammi ühendamist ühte üheks programmiks. ma saan aru, et Euroopa Komisjon tahab lihtsustada reegleid ja vähendada neid, aga ma arvan, et seda ei tohiks teha, kui selle tulemuseks on eh, sidususe vähenemine. komisjon ütles, et on eh, teatud paralleele tolli ja maksuprogrammi vahel, aga ma arvan, et Äh, on tarvis enamat kui vaid äh, mõnda ühispunkti. Need kaks programmi on eraldi seni väga hästi toiminud. kui me vaatame programmi sisu, siis äh, pooldan vägagi kõike, mis aitab kaasa teabevahetusse, parimate tavade vahetamise parandamisele, inimvõrgustike, IT-võrgustike parandamisele aga ma tahaksin öelda, et ähm, maksupettuste vastane võitlus, maksudest kõrvalehoidmise vastane võitlus on absoluutne prioriteet. kriisiperioodil maksudest kõrvalehoidmise vastu võitlemine peab tõesti olema absoluutne prioriteet. aitäh, äh, Sirpa Pietikainen, IMCO komisjonist on siin, kes soovib nüüd sõna nii et kuulame tema ära ja siis tuleme tagasi teiste variraportööride juurde. tema on nüüd äh, saanud aimu sellest, äh, mis seisukohtadel EKON komisjon on. aitäh! mõnikord nagu kõik poliitikud istume nii-öelda mitme koha peal, ma olen äh, EKONi liige, olen ka IMCO komisjoni äsja valitud aseesimees ja IMCO raportöör eh, härra Paldassaar ei saanud ise siia tulla, nii et ähm, ma nüüd äh, IMCO poolt ühiselt juhatan seda koosolekut ja esitan ka IMCO positsiooni. Äh, ega mul pikalt midagi öelda ei olegi, põhimõtteliselt härra Stolojan tõi kõik äh, põhilised faktid välja ja viitas lühidalt ka IMCO seisukohale. kui IMCO Äh, sai info taksudilt, äh, siis äh, sealt komisjoni poolt rõhutati pettuste ja sõnakauba vastast võitlust ja seda, et tahetakse lihtsustada tegevusi ning programmide järgmise põlvkonna toimimist ja soovitakse maksu- ja tollipoliitikat äh, üksteisele lähemale tuua ja ühiselt ressursse ära kasutada. IMCO liikmed äh, nõustusid, et need eesmärgid on muidugi olulised äh, siseturu toimimise seisukohast, oli kolm peamist sõnumit, milleni IMCO-s jõuti. mõjuhinnang koosneb esiteks kahest eraldi osast ja ei ole hinnatud äh, mõjuhinnangus seda, mida nende kahe elemendi ühendamine viskuse alla tegelikult tähendab. ja küsimus oli ka selles, et need kaks eraldi programmi on äärmiselt edukalt eraldi toiminud ja seepärast ei ole mingit väga kaalukat põhjust või tõendeid äh, millest äh, lähtudes võiks öelda, et Fiskus ühisprogramm toimiks paremini. meie arvates äh, nii käegakatsutavaid tulemusi nende programmide ühendamine ei anna, üksnes koordineerimine, eelarvete äh, ühendamine, need olid toodud komisjoni ettepaneku põhjenduseks ja samas on kartused, et ähm, maksunduse äh, vallas tekkivad probleemid võivad omalt korda avaldada mõju ja aeglustada ka tollivaldkonnas toimivale. Äh, nii et äh, selles mõttes on taolised negatiivsed kahtlused meil olnud. aitäh ja nüüd ma avastasin ka ise, et ma pean täitma kahte rolli Aldei variraportöör ei ole siin ja ma pean esindama ka Aldet. ja ma arvan, et ma võin teha üsna lühidalt, öeldes, et äh, Clinton, Clinton vastu komisjoni ettepanekule ühendada tolli- ja fiskaalisprogramm, seda mitmel põhjusel, enamik nendest juba toodi välja äh,, Euroopa Liidul on ainupädevus tolliprogrammi osas ja maksundus teiselt poolt äh, on äh, rohkem liikmesriikide pärusmaa. eelarve küsimus äh, tõi raportöör juba omalt poolt välja, see on äärmiselt asjakohane ning nagu Liam mainis, me tahame, et äh, me suudaksime äh, võidelda maksudest kõrvalehoidmisega ja selleks peaksime suutma jälgida eelarve kasutust, eelarverahade eraldamist Äh, doktor Klint ei ole ka veendunud, et äh, kahe programmi äh, ühendamine, mis tegelikult hästi omavahel kokku ei sobi, aitaks kaasa vähendamistele. kui on tarvis midagi vähendada, siis võib eraldi kummagi programmi raames midagi kokku tõmmata. ka parlamendis, kui me oleme kõik äh, hõivatud ja kui me saame kaks teemat kokku võtta, siis see võib-olla äh, muudab või tähendab, nagu me see uus ühisprogramm ei hõlbusta asjadega tegelemist ka parlamendi jaoks, sest äh, eraldi, erinevad komisjonid on vastutavad eraldi eraosad, osade eest. Philip? kui te sunnite inimesi äh, kahel koosolekul osalema, siis annate neile vabanduse mitte kummalegi minna. ja äh, seda me võime näha ka mastaabi säästu efektist, kui me vaatame siin, kui palju on tõlke, äh, tõlgid on siin ka veebiülekandes tehtava tõlke jaoks ma kahtlen, et praegusel päevahetkel on meil siin väljaspool ruumi palju kuulajaid äh, veebis. hästi, ma, ma sain sellest sõnumist aru, aga igatahes see annab meile aimu ka sellest, äh, mida see kulude kokkuhoid kaasa toob teades liberaale ma tean, et kasutaksite mis tahes põhjust kulude kokkuhoiuks ja ma muidugi toetun kogenumate inimeste arvamusele, sisu koha pealt on natuke hämmastav, et see on äh, maksuvaldkond, kus meil on kaasotsustus, tahaksin raha koha pealt öelda, et kui me räägime fiskaalkoostöö instrumentidest, et kui miks me ei võiks võimaldada Maksuametitel jagada andmeid maksuotsuste kohta, mida nad teevad erinevate ettevõtete suhtes. Luksemburgi maksuamet ja Belgia maksuamet äh, teevad võib-olla sarnaseid otsuseid ja äh, kumbki ei tea ja see toob, mida teine on otsustanud, see toob kaasa topelt, võib-olla kolmekordset maksustamist ja äh, sõltumata sellest, kas me programmid viime kokku või hoiame eraldi me peame ikkagi tagama, et säilib maksudest kõrvalehoidmise vastane võitlus, aitäh! Thank you uh,, Ivo? Well uh,, thank you, madam chair, let me at the very big-. aitäh, proua eesistuja! tahaksin minna samas vaimus edasi, sellepärast et kui ma vaatan siin enda ümber, siis äh, jääb mulle mulje, et äh, see on siin kummitusmaja ning äh, mina tahaksin, ma olen, hindan väga seda, et proua eesistuja on veel siin ning on niivõrd kannatlik meie kõigiga. ning teiseks tahan tunnustada ka kõiki tõlke, kes siin meie ümber istuvad ning äh, teevad oma tööd suurepäraselt. ning Stolenile tahaksin mõningaid kommentaare esile tuua. vaatan nüüd siin oma märkused üle lähme kõige esimese juurde. ausalt öeldes olen mina üritanud vaadata võimalikke neid äh, Fiskuse osas neid võimalikke ressursse, mida siin härra Stoljan ka mainis. ning mina olen üritanud anda enda panima selleks, et leida need äh, kõik üksikasjalikult üles. ning äh, ilmselt nagu kõik teie, siis olen ma selle projekti osas üsna skeptiline, see on siis esiteks. teiseks, kui ma nüüd õigesti aru sain, siis Viskuse programm peaks olema midagi sellist, mis on tolli kahe tuhande kolmeteistkümnenda ja fiskaaliprogrammi järglane. kuid need mõlemad programmid on tegelikult äh, sisuliselt väga erinevad ning neid peaks ka erinevalt käsitlema. tollindus, see peaks olema rohkem Euroopa Liidu pädevuses ning maksundus rohkem liikmesriikide pädevuses. ning sellest vaatekohast lähtudest saaksin ma aru või üritan aru saada miks äh, eelarve on äh, erinevalt jagatud? kaks kolmandikku ma-, tollindusele ning üks kolmandik maksundusele. vastavalt nende pädevusele. kaheksakümmend protsenti IT-vallas äh, tollindusele ning kolmkümmend protsenti maksundusele, ma saan sellest aru uskuge või mitte, kuid äh, isegi pärast teie märkuseid ei mõista ma, ei mõistnud ma, miks need mõlemad äh, programmid ei võiks koos paralleelselt eksisteerida. miks peab panema need ühte programmi kokku, mis näib olevat äh, minu arvates üsna vastuoluline või vaieldav ning praegusel hetkel ei näe ma mitte mingisugust äh, erilist kasu, võib-olla kokkuhoid, nagu me siin enne kuulsime, ma hindaksin seda väga, kuid ma ei ole kindel, kas see nii on. nii et ma ootan teiega koostööd, härra Stolojan, ning äh, eks siis näeme seda siis kas lähimas või kaugemas tulevikus, mis sellest saab, aitäh! Nikolas Kuuelt, kas te soovite juba sõna saada? Nikolas on ahvetis praegu tööl, tal on seal väga olulised teemad, mida arutada päevakorras ning seega ei saanud ta siin meie juurde tulla ning mina ei ole paraku ette valmistunud. aitäh tundub, et mitte keegi teine enam sõna ei soovi liikmetest. mõistagi oleme juba komisjoni arvamust äh, kuulnud, äh, sest meil oli juba äh, varasemalt siin sel nädalal arvamuste vahetus ning ning meie poolt on juba selle kohta ka arvamus öeldud. palun, härra Stolojan. aitäh, proua Stones. võib-olla siis äh, nõukogu esindaja, kuulaksime teda, kas ta on siin? kas ta võiks sel teemal sõna võtta? proua eesistuja ütleb, et ei, eesistuja poolt ei ole kedagi siin ning delegatsiooni eesistuja poolt ei ole siis kedagi. ei, kahjuks ei ole. seega ei saa keegi ka sõna võtta aitäh, ütleb härra Stolojan nende kommentaaride eest, mõistagi oleme praegu alles alguses ning ma olen täiesti nõus selle mõttega, et me peaksime kogu probleemistiku ümber vaatama, ehm, siis komisjoni ettepanek eh, rõhutas või siis võttis uue sellise keskendumispunkti, võideldes pettuste, piiriüleste pettustega ja äh, mak-, ja maksudest kõrvalehoidmisega ning meie peaksime selles programmis just seda rohkem, seda poolt rohkem rõhutama. see on nüüd üks teemadest, mis ma tahtsin esile tuua ning ma olen tõesti nõus et eelarve struktuur, nagu siin juba mainiti, on keskendunud sellele et, et kaheksakümmend protsenti läheb IT vallas tollile ning ning ülejäänud läheb siis maksundusele ning see on kooskõlas sellega, mis on juba minevikus toimunud kuid äh, mis mulle eriti selge ei ole ning mida tuleb äh, komisjoniga koos veel arutada, on see teema, miks äh, minu hinnangute järgi on tolli eelarve suurenemas, samas kui maksunduse sektori eelarve on samasuguseks jäänud või siis peaaegu samasuguseks. see on üks teemasid, mida me peaksime äh, arutama ning me peaksime komisjonilt saama täpseid äh, põhjendusi sellele. probleem äh, proua Põus seisneb selles, et kui me arutame siinkohal ainult äh, maksundussektorit, minu EKONi kolleegid peaksid mõtleme selle peale, et keegi ju ei sega meid muudatusettepanekuid äh, tegemast, kui me mõtleme siis tolli äh, osale selles ettepanekus, kuid äh, mina leian, et minu EKONi kolleegid peaksid keskenduma siiski rohkem maksundusprobleemidele ning jätma IMCO kolleegidele selle osa, mis puudutab tollindust tahaksin teha veel ühe tähelepanekuga, rõhutades ühte aspekti. komisjoni esitlus, mis puudutas seda ta-, maksundust ühisprogrammis, ühisprogrammi osana ning sa ütlesid siin väga hästi või oli see härra Lambers selle koos otsustamise kohta. parlamentil on ko-, kaasotsustamisõigus ähm, maksustamisprogrammis selle tõttu, et ähm, see programm on komisjoni nägemuses vahend, millega parandada siseturu toimimist ning seetõttu on rohkem argumente subsidiaarsuse põhimõtte järgimiseks. komisjonil on põhiroll selle maksundusprogrammi haldamises ning see ei ole see, mille üle meie siin enne otsustasime. me ei ole harjunud sellega, et maksustamisküsimuses on äh, liikmesriikidel ainupädevus võtta otsuseid vastu ühehäälselt. praegu räägime me programmist, äh, mis on väga selgelt keskendunud sellele, et toetada maksundussüsteemi head toimimist äh, edendades liikmesriikide vahelist äh, koostööd ning samuti ehitamaks äh, ja arendamaks äh, Euroopa teabevahetussüsteemi. selles programmis on see väga selgelt välja kirjutatud, välja toodud sissejuhatavas osas. seal on nimelt kirjas, et meil on probleem, meil on ikka veel probleem äh, erinevate teabevahetus, teabesüsteemidega, mis ei ole omavahel äh, ühildatavad ning seega on pidev trend suurendamaks äh, Euroopa Infokeskuse mahtu. ning veel teine probleem, proua eesistuja. komisjon tegi otsuse selle kohta, kuidas äh, välismõjusid arvesse võtta selle programmi puhul, mis tähendab seda, et me loome ühe agentuuri selle programmi raames ning äh, see ei ole nendes järeldustes soovitustena sees ning äh, keskpikka vahearuandes on sees see, et agentuur ei ole väga hästi hakkama saanud tulemuste osas äh, ning samuti ka probleemide lahendamise osas. nüüd aga on meil uus agentuur IT-valdkonnale, mis luuakse Eestis ähm, peakorteri, nagu ma nüüd õigesti aru sain, seega oleks äärmiselt huvitav äh, jälgida, mis nüüd toimuma hakkab, sest äh, see Euroopa uus äh, IT-agentuur hakkab võib-olla hakkab tööd otsima. niisiis komisjonile tekib uus probleem otsustamaks, milline see IT-sektori osa eelarves jääb Euroopa Komisjonile ning milline osa läheb üle uuele IT-agentuurile. sain alles täna sellest teada, et see uus agentuur luuakse Eestisse ning me hakkame ka seda teemat edaspidi arutama ning mõtiskleme selle üle. aitäh, tõesti hea moodus raha kokku hoida, luues uus agentuur. nii, siis äh, äh, kallis kolleeg, kuidas me edasi läheme? praegusel hetkel me tegeleme selle kodukorra artikkel viiskümmend ühega, eelnev ettepanek volinik ütles, et tegelikult kahe komisjoni vahel peab olema töö jagatud viis, vii-, eh, pooleks, kuid me vaatame neid teemasid, millele me kontsentreer-, millele me keskendume, siis kindlasti me hakkame tegelema sellega, mis on meie komisjoni vastavates pädevustes ning kui me suudame neid teemasid ühendada, siis on meil kaks erinevat raportit kuid kui me hakkame koos, koosolekuid pidama, ning kõik äh, koos hääletame nende muudatusettepanekute üle, nii et meie teeme mingeid ettepanekuid, mis puudutavad äh, tolli äh, osa, siis vaatab selle üle IMCO ning me vaatame selle läbi ka fraktsioonides ning teeme ühised kompromisshääletusnimekirjad ja nii edasi. ning hääletamine toimub eraldi komisjonides kuid me üritame koostööd siis mõistlikult läbi viia. see on samamoodi nagu tõhustatud koostöö puhul. praegune on asi lahtine veel. asi on siis selles, kas me saame koos koosolekuid pidada või siis saame eraldi komisjonides hääletada ning mitte neid küsimusi kokku panna. ning muudatusettepanekute tegemise kahe, üritame seda arvesse võtta, et siis kahekümne viiendal aprillil seda arutada ning seitsmendal mail hääletada ning juunikuus läheks see nii võib-olla see protsess on äh, ka aeglasem, võib-olla me saame ka seda kiiremini läbi viia. tänan kõiki liikmeid siin viibimise eest muid, muude küsimuste all ei ole meil teisi teemasid, seega me võime ära minna, sest mina pean lennukile minema, et Iirimaale sõita, aitäh!